Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad, alustagem oma istungit teise päevaga. We go to the uh, next point. Lähemegi siis järgmise päevakorrapunkti juurde päevakorrapunkt number viisteist, see on Energialiidu juhtimine. väga oluline teema, puudutab siis kohe meie talvepaketti. raportööriks on härra Turmes. kolmekümnendal novembril esitas komisjon äh, oma paketi mille nimeks Puhas energia kõigile eurooplastele koondab see kaheksat seadusandlikku eelnõu energiatõhusus, äh, siis taastuvad energiaallikad, elektrituru äh, kujundamine, elektrienergia tarnekindluse ning juhtimisreeglid Euroopa Liidule. Äh, ACER puudutab siis juhtimist täpsemalt, juhtimist puudutab, juhtimise pakett puudutab täpsemalt ACER-it ja täna me räägime ITRE komisjoni koosolekul kahest seadusandlikust paketist, kõigepealt Euroopa Liidu Energialiidu juhtimisest ja nagu ma aru saan, on äh, meiega täna liitunud proua Rivasi ah,. siiski mitte. proua Rivasi on nimelt äh, ENVI komisjonis raportööriks ja teeb ja loomulikult me teeme selle juhtimise osas väga palju koostööd äh, keskkonnakomisjoniga, nagu te teate, Energialiidu üks suur osa loomulikult on pühendatud ka kliimaküsimustele. tõhusus eest vastutame meie, aga kliimaküsimuste eest siis muidugi ENMi komisjon ja pärast seda raportit peame esimeste arvamuste vahetuse maha ka energiatõhususe direktiivi osas, kas see on tähtis direktiiv ja siin on vastutavaks komisjoniks ITRE eh, samuti ja sellest eh, on siis hoolt kandmas meie kolleeg Kiirek. ja on hea meel seda asja näha paketis, kas te tahate kohe midagi lisada? alustame energiajuhtimisest, jah ja ma olen ikka ja jälle rõhutanud seda, et kõik raportöörid, kes vastutavad talvepaketi eest, võiksid kohal olla kõikidel aruteludel ja suur tänu, et äh, olete tõesti kolleegid ka siin. kõik vastutavad kolleegid, kaheksa erineva ettepaneku eest vastutavad kolleegid on kohal, sest et see töö peab toimuma koordineeritult. et äh, ettepanekute sisu oleks järjepidev aga läheme siis nüüd esimese teema juurde, Energialiidu juhtimine ja kolleeg Turmes, sõna on nüüd teil. suur tänu, kui palju mul on aega, küsib härra Turmes? viis minutit, nii nagu ikka raportööride puhul. suurepärane, aasta kaks tuhat kuusteist oli äh, maailmas registreeritud kõige soojem aasta ja eile oli lugeda, et nii Arktika jää kui ka muidu äh, jääkiht on viimase kolmekümne viie aasta kõige õhemal tasemel. miks me sellest, miks ma sellele viitan, viitan sellepärast, et äh, meie ees on nüüd tõsine probleem ja see teema on pakiline. hea uudis selle kõige juures on see, et meil on lahendused olemas probleemi seljatamiseks ja meie peaksime olema uhked selle üle ja eriti meie komisjon, mida me oleme saavutanud viimase viieteistkümne aasta jooksul, see on sillutanud tee selleks, et need lahendused on odavamad. tuule- ja päikeseenergia on täna odavamad kui kunagi varem ja teatud juhtumitel konkureerivad juba traditsiooniliste kütteallikatega, me teame, kuidas me ehitame null, kuidas ehitada nullmaju ja isegi maju, mis toodavad rohkem energiat, kui kulutavad. ja me teame, et me oskame eh, ka ju äh, keskkonnasõbralikult oma hooneid renoveerida. nii et lahendused on olemas ja need lahendused muuseas veel lisahea uudis, loovad töökohti Euroopasse, laiendavad meie tööstust, meie ekspordivõimalusi, need vähendavad õhusaastet ja vähendavad geopoliitilisi riske mida mina pean siis nüüd oluliseks selle Energialiidu juhtimise juures? mina arvan, et kõige tähtsam on see, et me peame astuma selle üleminek, sinna üleminekusse kõige väiksemate kuludega, nii väikeste kuludega kui võimalik. kui me räägime hoonete renoveerimisest, taastuvenergiate kasutusele võtmisest, ehm, elektromobiilsusest, kõik, kõigi sellega kaasnevad muidugi kulud ja eile kuulamisel ma küsisin juba selle kohta, et miks päikeseenergia suur ähm, jaam maksab äh, too, Poolas üheksakümmend viis kilovatt-tunni eest, äh, Taanis viiskümmend viis, päikeseenergia täpselt sama tugev Poolas kui Taanis, aga Poolas odavam maa, aga ikkagi see hind on kõrgem. miks Rumeenias maksab Rumeenia investor suuremat kapitalikulu kui äh, Saksa investor Rumeenias? me peame need probleemid lahendama, need riskiküsimused ja ma arvan, et see on kõige-kõige olulisem küsimus. ja ma arvan, et selles mõttes äh, võib sellel juhtimise määrusel olla tohutu mõju. kõige olulisem on see, et oleks selgus selle kohta, kuhu me suuna võtame. ja sellepärast peame koostööd tegema Keskkonnakomisjoniga, et meil oleksid paigas väga detailsed kavad ja need kavad peavad äh, käima minema aastal kaks tuhat viiskümmend. me peame sellest lähtuma ja mõtlema, et kuhu siis tuleb jõuda aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja ast-, ja astuda vastu sellele refleksile ja kiusatusele, mis meil on kõigil, lükata homsesse kõige raskemad asjad kui me nüüd järgmise kümnendi jooksul jõuaksime seitsmekümne protsendini taastuvatest energiatest ja et sealt vabandust, kui me seame endale eesmärgiks kakskümmend seitse protsenti energiasegust taastuvenergiatest saada kümnendi jooksul ja siis astuda järgneva äh, paarikümne aasta jooksul seitsmekümne protsendini, see pole realistlik. kuidas kulusid kokku hoida? kulusid kokku hoida on võimalik siis, kui tehakse paremat koostööd ähm, regionaalsel tasandil. ma olen öelnud juba välja, et äh, ma tahaksin, et komisjon esitaks äh, sellest sügisest iga viie aasta tagant äh, uuringuid selle kohta, et mida läheb koostöö puudumine maksma, näiteks äh, äh, Läänemere piirkonnas, Vahemere piirkonnas äh,, Euroopa põhjala osas. meil on vaja täna Euroopas selgeid nähtavaid projekte ja mina teeksin ettepaneku, et Euroopa huviga suured taastuva energia projektid, suured offshore tuulepargid äh,, Põhjameres, Läänemeres eh, elektromobiilsuse kavad pluss kapitalikulude küsimus eh, Kagu-Euroopa kolleegidele, selliseid projekte tuleks toetada ja veel üks märkus. valitsused arvavad, et eh, see on nende jaoks koorem ja mina näen selles aga suurt võimalust, see on suur võimalus investeeringuid ligi tõmmata. ja plaanid peavad selgelt ütlema välja, et, et valitsusi ei jäeta üksi Äh, kodanikud aitavad neid, meie linnad aitavad neid, edumeelsed ettevõtted äh, tulevad neile appi ja meie plaanidesse tuleb sisse kirjutada sellised protsessid, et näiteks linnad saavad ülemineku tagada ainult siis, kui nad äh, saavad tegutseda riiklikul tasandil seda soodustavas kontekstis mina, ja siis nad on valmis ütlema, et äh, mina saan endale sellise eesmärgi, mis on osa suuremast eesmärgist. valitsused üksi ei saa selle teemaga hakkama, kuid selleks on meil vaja mitmetasandilist, selleks ongi meil vaja mitmetasandilist juhtimisstruktuuri ja selleks on vaja kaasata kõik valitsustasandid. suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, saab Rahvapartei nimel sõna härra Karinš, kes asendab äh, härra Hökmarki variraportööri. suur tänu, härra esimees mina olen siis täna praegu momendil Gunnar Höckmark, loen ette, ütleb kõneleja härra Höckmargi ettekirjutatud sõnavõttu, tõlkides, et ettekirjutatud sõnavõttu ei ole. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma olen täiesti veendunud, et meil on võimalik tõhusalt ja kiirelt läbi vaadata see oluline seadusandlik pakett. energialiidu juhtimisraamistik on oluline selleks, et hoida kogu pakett koos ja saavutada eesmärgid üle terve Euroopa Liidu ma ootan, kõnelejatelt on ikka veel Gunnar Hökmark, koostööd meie raportööri härra Turmesi ja teiste variraportööridega, tagamaks äh, äh, meie energiaturgudel ühtlustamine ja mina, Gunnar, siinkohal rõhutab veel kord kõneleja, tahaksin viidata teatud prioriteetidele. energialiit on Euroopa Liidu üks suurimaid, olulisemaid projekte, eriti arvestades geopoliitilisi arenguid viimastel aastatel toimiv ühtne Euroopa energiaturg äh, alandab hindu ja äh, toob kasu tarbijatele konkurentsivõime, mastaabisääst, energiavõrkude ühendused, seda saavutamaks tuleb juurutada valitsuse tasandil süsteemid. ühtsed äh, aruand-, ühtne aruandluskohustus on täiesti mõistlik lahendus, kui kõik tahavad saavutada ühtset eesmärki. teiseks, kui turg on ilusti kujundatud, on ka liikmesriikidele pandav bürokraatlik koorem nüüd oluliselt väiksem sellepärast et on ühtlustatud kõige olulisemad aruandlus- ja planeerimiskohustused ja bürokraatiat vähendatakse niimoodi. juhtimissüsteemi eesmärgiks peaks olema võrreldatavuse ja ettearvatavuse lihtsustamine Euroopa energiaturgudel, see ei tohiks panna äh, koormavaid aruand-, koormavat aruandluskohustust kellelegi peale, mida ei ole vaja ja kokkuvõttes meie valits-, valitsussüsteem peab keskenduma, see juhtimissüsteem peab keskenduma sellele, et Euroopas kujuneks välja konkurentsivõimeline energiaturg, mis suudab vastu pidada kriisidele ja väljaspoolt tulnud survele. ja infrastruktuuri planeerimine on siin kõige olulisem ja peaks seega olema väga suur osa Energialiidu juhtimisettepanekust. ja sellest loogikast lähtuvalt mina, Gunnar ähm,, arvan, et eh, on võimalik juhtimissüsteemi kindlasti kergendada aruandluspoolel. komisjon on tõesti esitanud väga ambitsioonika ettepaneku ja seega ma arvan, et me peaksime olema väga ettevaatlikud selles osas, mida me siia hakkame lisama, selleks et kulutõhusust eh, mitte kaotada. rusikareegel peaks olema et eh, ei võeta mitte midagi sisse, ilma et kuskilt midagi võetakse välja. neljandaks, sekkub härra esimees kaks minutit oli igaühe jaoks ette nähtud. härra Karnš küsib, kas ma võin lõpuni lugeda. härra esimees lubab tal lõpuni lugeda kiirelt. Äh, ma kiirendan siis tempot ja tõlgid vihastavad ilmselt küll, ütleb tõlgimeeskond juhtimissüsteem peaks olema paindlik ja arvestama kahekümne kaheksa liikmesriigiga. sellel ettepanek, tulevikul on potentsiaal äh, olla investeeringute äh, planeerimisel väga oluline, teeb need prognoositavaks, seda ütleb äh, kõneleja enda nimel. loomulikult peaks aluseks olema koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel. see peaks, kes peaks andma toetust, kui on vaja. Gunnar ootab hea meelega koostööd härra Turmesiga. suur tänu proua Griffin sotsiaaldemokraatide nimel variraportöörina palun. Uh, jah, see oli päris lõbus. aga tõesti, kõigepealt suur aitäh Claude'ile tõesti, tema sõnavõtu eest ja ma nõustun täiesti Claude'iga, et meil on vaja ambitsioone. sotsialistide ja demokraatidega me juba teeme koostööd, meil on ENVis oma variraportöör ning ka kolleegidega horisontaalsest töörühmast. sellepärast, et me usume, et kõik need toimikud on omavahel seotud sisuliselt me peame väga selgelt välja ütlema, mida tahame saavutada. esiteks me loome pikaajalist raamistikku äh, selleks, et tagada energia üleminek Euroopa Liidus. see puudutab energia tootmist, taastuvate energiaallikate väljatöötamist, süsiniku vähendamine ja energiatõhusus, need on asjad, mida me ei peaks iseenesestmõistetavaks pidama, vaid meil on vaja vahendeid selle saavutamiseks. rahastamine on üks neist ning ma toetan mm, seda, et töötame välja Euroopa rahastamisvõimalused, mis oleksid äh, suunatud nii liikmesriikidele kui investeerijatele, selleks on meil vaja planeerimissuutlikkust ning äh, samuti peame tagama äh, ka töötajate ning oskuste heaks vajalikud vahendid. energiatõhususe eesmärgid ning taastuvenergia eesmärgid on mõlemad väga olulised, üheks keskseks aspektiks pikaajalises strateegias süsiniku vähendamiseks on äh, see, mis on kakskümmend üks kokkuleppes. pikaajaline strateegia on kahe tuhande kahekümnenda aastani, praegu kaks tuhat kolmkümmend äh, tahaks aastaks tehtavad ettepanekud tulevad välja kaks tuhat kaheksateist, ma usun, et me peame olema sidusad, peame lähtuma kesk-, pikkadest äh, plaanidest ja pikas perspektiivis püstitatud eesmärkidest. me peame me teame, et heidete vähendamine on kulukas ja keerukas, meil on vaja rohkem detaile, samuti pikaajalises strateegias äh, aastaks kaks tuhat viiskümmend rohkem detaile. sidusrühmad äh, tuleks koostööd ning dialoogi tugevdada ning lõpetuseks tahaksin äh, toonitada seda, et peame koostööd teha energiatõhususe esimese põhimõtte puhul ning käsitlema eelkõige just liikmesriikide kavades energiavaesust ning päris viimasena me peame kokku kakskümmend üks eesmärkidest kinni pidama, milleks on äh, läbipaistvus ning sidusrühmade kaasamine. suur aitäh, palju lühem kui Gunnar ja äh, härra äh, Karins koos, aga nüüd kolleeg Tošenovski, ECR-i nimel, palun. Eh, suur aitäh esmalt pean ütlema, et hindan väga seda, et Toomas saatis meile kirjalikult oma mõtted selle raporti kohta. seega on me rohkem aega selleks, et ennast aruteluks ette valmistada. esmapilgul olen kergelt üllatunud selles, et et äh, energiatõhususe puhul me taastuvate energiaallikate vallas äh, tõstame äh, eesmärki esimeseks tõusuks kuni kakskümmend, seda võiks päris raske olla saavutada, sellepärast et alati on ju kõrgemaid eesmärke keerukam saavutada. kui lugeda nüüd seda raportit, siis eesmärkide püstitamine peaks äh, seisma käsitlust ka sektoripõhistes äh, raportites. olgugi, et me tegelikult viitame neile eesmärkidele. aga oluline oleks samuti, et kõik need raportid omavahel harmoneeritaks. samuti olen päris skeptiline selles osas, mis puudutab majanduslikke põhjusi, võib-olla siin ei ole väga kerge loobuda äh, fossiilkütustest ning tuumaenergiast see võiks mõjutada neid tootjaid, kes tagavad tegelikult praegu kogu Euroopa energiavõrgustiku stabiilsuse. küll aga nõustun sellega, et me peaksime struktuuri lihtsustama, raportid peaksid olema lihtsamad, lühemad ning kavade väljatöötamine kaheks-kolmeks aastaks liikmesriigi tasandil on väga keerukas. minu viimane märkus. mulle valmistab natukene muret see, et kaudselt me sekkume energiasegudesse liikmesriikides. Lissaboni leppe alusel on see liikmesriikide pädevus ning ootame koostööd. härra Tamburano, FTD nimel. Grazie presidente, ho ascoltato. suur aitäh, kuulasin suure tähelepanuga ülevaadet sellest küsimusest ja ka meie heaks on oluline see et, et kakskümmend seitse protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks äh, aastaks ja kolmkümmend protsenti tõhusust, need on väga ambitsioonikad. kaks tuhat viiskümmend eesmärgid äh, samuti olulised, äh, me peame kinni pidama Pariisi kokkuleppest nelikümmend protsenti energiatõhusust, äh, see on üheks eesmärgiks, need on olulised, meil on samuti liikmesriikide enda eesmärgid. mis puudutab äh, juhtimist puudutavaid äh, meetmeid, siis me peame muutma reeglid tõhusaks ja selgeteks ka selles osas, mis puudutab liikmesriikide aruandlust energiatõhususe osas. kui me vaatame muudatusi erinevates liikmesriikides, siis me näeme, et äh, need muudatused on seotud ka importijate erinevate huvidega, meil on vaja ka selles valdkonnas äh, väga selgeid äh, ja reegleid, mis ei oleks omavahel vastuolus, me tahame, et me näeme, et osad riigid on jõudnud kaugemale energia üleminekuga, Taani, Saksamaa, aga teised, Hispaania, Itaalia, Poola on maha jäänud ning see loob lõhe, tekitab lõhed eh, ning eh, liikmesriikide vahel ning muudab meid sõltuvamaks eh, impordist Venemaalt ja mujalt. meil on vaja edasi liikuda Euroopa Liidu tasandil, pigem mitte liikmesriikide tasandil eraldiseisvalt me näeme, millised ohud äh, kaasnevad fossiilkütustega, meil ei ole piisavalt ühiseid projekte energiatõhususe tagamisel, samuti taastuvate energiaallikate suuremal kasutuse võtmisel. meil peaksid olema samad ettepanekud laual ning selleks olema vaja ka piisavalt äh, investeeringuid taristutes, taristutesse. kolleeg Turmes äh, rääkis ka sellest, et meil ei ole mitte ainult erinevad normid liikmesriikide vahel, vaid Itaalias võib ütelda, et kas või erinevate piirkondade vahel on äh, näiteks taastuvenergiaallikate osas äh, suuri erinevusi äh, ning samuti kulud on väga erinevad. suur aitäh! Uh, thank you very much. suur aitäh! härra Schaffhauser NF-i nimel suur aitäh! muidugi mõista saame ainult toetada neid ambitsioonikaid eesmärke. Ehm, tahaksin aga siiski toonitada ühte, üks asi häirib mind, häirib mind väga, sellepärast et mul on tunne, et see on selline patriarhaalne süsteem. komisjon on kõikvõimas jumal, kes tuleb välja oma käskudega oma lastele, kes on siis liikmesriigid ja ta on selline väga pedantlik, vaatab, mis enne, pärast ja vahepeal toimub, kas ikka lapsed on hästi käitunud ja kas nad on ikka kõikidest eesmärkidest, mis äh, komisjon on püstitanud, äh, kinni peavad mis on kõik väga ambitsioonikad ja üldised. mina toetaks palju liberaalsemat poliitikat, mis ei oleks niivõrd patriarhaalne ja ma leian, et liikmesriigid ei ole lapsed, kellele tuleb alati kätte näidata, mida teha. Nad on piisavalt vastutustundlikud iseenesest, nad on mõistlikud ja nad teavad väga hästi, mida neil on vaja teha aga neil oleks vaja eelkõige vahendeid anda selleks, et nad tõepoolest suudaksid selliseid tulemusi saavutada minu arvamus on järgmine, rahalised vahendid. mis mõtet on eesmärke püstitada, kui ei ole piisavalt äh, rahalisi vahendeid? liikmesriikidel neid ei ole, seda eelarvekärbetega tõttu ning ka seetõttu, et neil ei ole enam suveräänsed, äh, nad ei saa enam teha seda, mida tegime pärast äh, sõdu, kui loodi raha selleks, et investeerida muuhulgas ka energiasse ainsad vahendid, mis on olemas, komisjon keeldub äh, neid äh, välja andmast, aga püstitab ambitsioonikaid eesmärke. andke meile vahendeid, äh, loogem endale nõudlust ja pakkumist arvestav tööstuspoliitika energia vallas, see on põhitähtis. ma arvan, et me peame selle läbi vaatama uuesti, vaatama, milline on riikide koht ning neile eraldama piisavalt vahendeid ja kolmandaks lõpetan sellega, ei tee pikalt, eh, toetan hierarhiat, me peame kõigepealt eh, energiat säästma, see on kõige suurem prioriteet ning seejärel eh, kasu-, pöörduma kasu-, taaskasutatavate energiaallikate poole. suur aitäh nende märkuste eest! nüüd äh, teised liikmed ja sõnavõttu võtta soovijad. härra Tsanonato. jah, suur aitäh. see, siin on juba päris palju ära öeldud ja nõustun suuresti Claude'i mm, arvamusega. võtan sõna selleks, et äh, avaldada üldist toetust uuele komisjoni määrusele meil on vaja toimivat energiasüsteemi ning see tähendab seda, et meil on vaja läbipaistvat äh, ja usaldusväärset juhtimist, äh, mis peaks silmas ka pika perspektiivi. selleks on vajalik, leian, et meil oleks planifi-, plan-, planeerimine, aruandlus, äh, monitooring lihtsustatud meil on vaja asjakohaseid äh, norme, mis, äh, mille eesmärgiks oleks saavutada kaks tuhat kolmkümmend äh, püstitatud eesmärgid. liikmesriigid läbi oma energiapoliitika peavad nende eesmärkideni jõudma, neid tuleb toetada sellel ja neid on vaja aidata läbi viia täielik üleminek selles valdkonnas. meie ees seisvad väljakutsed on väga olulised ja seega on vaja tagada, et me suudaksime teatud äh, püstitatud verstaposte saavutada, eriti just taastuvate energiaallikate vallas. siinkohal äh, liikmesriikide kavade, energiakavade äh, ja kliimakavade roll on esmatähtis ja selleks, et tagada piisavad investeeringud sellesse valdkonda oluline on, et komisjon äh, saaks kontrollida ning võtta ka vajalikke lisameetmeid, kui praegused meetmed ei ole piisavad. aga ma ei usu, et lihtsalt soovituste abil on võimalik tagada investoritele piisavat õiguskindlust. Äh, Turmas ka ütles enne, tegemist on äh, hea võimalusega investeerida, aga selleks, et investeeringud tuleksid, peab investeerijatele olema selge pilt sellest, mis neid ees ootab. Euroopa läbi investeeringute peab Äh, suutma läbi viia äh, konkreetse äh, ülemineku energia vallas, energia vallas, suur aitäh! okei okay,, viime! okei okay. <laughs> lõpetasin, ütleb kõneleja. jah, aitäh! tahtsin pakkuda poolteist minutit, ma tean, et väga keerukas on pooleteist minutiga hakkama saada, aga, aga nii ta on härra Roil. suur tänu, ma teeksin ühe märkuse. kõigepealt, kui me tahame äh, edasiminekut saavutada ja nii nagu Claude seda ütles, seda teha võimalikult odavalt, siis see tähendab seda, et tuleb võtta tõhusad meetmed. ja see tähendab seda, ka siis, et tuleb astuda samm-sammult edasi realistlikult ja mitte kõr liiga kõrgeid nõudmisi esitada ja nüüd äh, ongi küsimus selles, et kas me väga tugeva bürokraatlikult süstemaatiliselt läheneme asjale või lubame süsteemiga teatud äh, dünaamika, äh, mis aitab paindlikkust. ma arvan, et tõhusam oleks ja odavam oleks see, kui me panustame rohkem erinevate huvigruppide tõhususele. küsimus on tihti ka tehnoloogias ja järelevalvesüsteemides. suur tänu!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 Claude Urmas selgitas, et kui eh, sama ettevõte eh, deklareerib kahes erinevas liikmesriigis erinevalt eh, oma investeeringuid erineva kapitaliga, siis ma ei ütleks, et tegemist on pettusega, sellepärast et tõenäoliselt selliseid deklaratsioone teeb selleks, et turule pääseda või inve-, aga me peaksime teatud läved sisse viima, me teame, millised on kulud, mis kaasnevad vastavate investeeringutega Euroopa Liidu tasandil ja see võimaldaks seda, et ühest küljest et kulud on otseselt seotud kapitaliga ja teisalt sellest tulenevalt siis ettevõtted ei deklareeriks ebarealistlikke kulusid. mis puudutab energiavaesust, siis eh, siin dokumendis peame selgelt välja ütlema, et see puudutab eh, kuutekümmet miljonit eurooplast, meil on vaja selgeid meetmeid selleks, et selle vastu kõikjal võidelda kolmandaks, kui me räägime energiatõhususest, siis me ei tohi arvata, et tegemist on ainult lõpptarbijatega, vaid eh, samuti peame silmas äh, tootjaid äh, ning äh, jaotajaid ja muidugi ka lõpptarbijad. miks me ei räägi transpordikuludest, kus tegelikult äh, lähebki kaheksakümmend protsenti kaduma, seda lihtsatel põhjustel. nimelt osadele ei meeldi, et näidatakse näpuga kellegi peale, tuuakse välja, kus investeeringud on ebatõhusad ei taheta, et teatud tulud ka äh, välja tuleksid. kes aga lõpuks äh, maksab, ikka tarbijad. Äh, meie aga peame sellele kõigele tähelepanu juhtima, aitäh äh,. Madame Grostet. proua Grostet. president äh,, see oleks see. aitäh. see tekst, mis puudutab just juhtimist, on väga oluline ja mm, seob erinevad energiavaldkonna toimikud kui me tahame tõhusat juhtimist, siis tuleb kin-, äh, arvestada liikmesriikide soovidega, tahtega ja see peab ka teatud paindlikkust sisaldama. selleks, et liikmesriigid saaksid ära kasutada oma tugevamad küljed heitmete vähendamisel. siin on üks positiivne aspekt, äh, liikmesriikide energia kliimakavade puhul, mis komisjon välja pakkus, selleks on see, et liikmesriigid peavad samuti äh, tehnoloogia kohta aru andma, seega saavad liikmesriigid valida vastava tööstusharu, mida nad äh, soovivad äh, edendada ja mis vastab liikmesriigi enda eripäradele. rääkisin eile sellest juba pärastlõunasel kuulamisel. taastuvenergia direktiivis on oluline see, et pakkumised oleksid suunatud sektoritele Äh, ja ei oleks tehnoloogiliselt neutraalsed, sellepärast et me peame arvestama kõikide liikmesriikide eripäradega. tahtsin just sellele punktile rõhku panna, aitäh. suur aitäh. proua Van Brent. Thank you, chair um.... suur tänu. paljud on juba seda öelnud, aga tahaksin veel kord rõhutada seda, et energiapakett on pakett see on kõik, peab, see peab olema üheskoos ja meie peame seda arvestama nii oma komisjonis kui ka teistes komisjonides. et selles mõttes on see Energialiidu juhtimine see lõpptükikene, mis aitab ühendada kõik need erinevad teemad. ja see on väga tähtis. mul on kolm tähelepanekut, just see puudutab juhtimist. kõigepealt variraportöör nimetas seda juba, aga tahan veel kord rõhutada äh, kütteostuvõimetust ehk energiavaesust. muidugi see üldine eesmärk ei ole, aga meie jaoks on see väga oluline, et riikide plaanides oleks see teema äh, väga äh, hästi esile tõstetud. teine, raportöör nimetas seda ka, nimelt ühendused. kõik see, mis on seotud ühendustega ja võimsusega. see on tõesti nii oluline ja siin peaks ka samuti juhtimine mängima väga olulist rolli ning lõpetuseks me rõhutame liikmesriike siin väga tugevasti. alati teeme seda nõnda, kui me Euroopa Liidus toimetame, meil on kõigepealt Euroopa Komisjon, parlament ja siis liikmesriigid. aga kui asi puudutab energiat, siis on meie kodanikud ja meie piirkonnad kõige tähtsamad. nii et juhtimine peaks hoolitsema ka selle eest, et linnad ja regioonid mängivad oma rolli Eh, liikmesriikide tasandi kõrval, sest kui me vaatame liikmesriike ainult, siis me ei saa neid tulemusi, mida me vajame. suur tänu. <clears throat> minister Levanovski. härra Levanovski. suur tänu. Eh, Heckmark ja Karinsi kommentaaridele lisan veidikene. tegemist on pikaajalise planeerimisega, strateegilise planeerimisega, kujutlege eh, aasta, maailma viiskümmend aastat edasi, kaks tuhat seitsekümmend, missugune Äh, siis äh, see elu saab sinna olema, nii et komisjon on väga äh, loominguline siin olnud selles asjas. näiteks kui me räägime siin esimestest probleemidest, mõned asjad tekitavad siin tõesti küsimusi, näiteks Comic-Coni riikidest mäletan seda aega. teine küsimus, bürokraatiline, bürokraatlik juhtimiskontseptsioon, väga palju on paberitööd ja ma kujutan ette, et komisjon loob endale spetsiaalse osakonna selleks, et kogu seda aruandlust järgida ja jälgida, mis liikmesriigid hakkavad sisse saatma. ning eilegi mainisin ma rahastamisplatvorme, mida rahastavad ka need riigid, kes oma ülesandeid ei täida. ma kujutan ette, kuidas need suhted liikmesriikide vahel ja komisjoni vahel saavad olema tuleks võib-olla seada nii vähem ambitsioonikaid eesmärke ja mitte karistada neid, kes kõike ei suuda täita. see oleks sellise süsteemi selge öö, äh, tulemus, kui me seame vähem ambitsioonikad eesmärgid selleks, et mitte saada karistada selle eest, äh, et ja ka, ja trahve maksta komisjonile. aitäh! Thank you very much mm, for your remarks and uh, mis suur tänu! ja nüüd räägib härra Kolumbasek uh,. Thank you very much, Mr. suur tänu. kõigepealt tahaksin rääkida kapitali tõhususest, nagu Claude ütles. näiteks kui me räägime päiksepaneelidest, neid on võimalik Belgias palju odavamalt öö, äh, saada kui näiteks meie riigis. Äh, need need, need tulemused on väga palju erinevad, nii et te näete, et üks päikesepaneel on viiskümmend protsenti tõhusam kui teine ja ma ei tea, mis põhjustel. aga näiteks kui meie saame eh, kolmesaja kuuekümne eh, eh, kilovatist saame palju vähem energiat, mis siis juhtus inimesed läksid tänavatele, valitsus kukkus ja elektri hind tõusis kuuskümmend protsenti ja nüüd ja nüüd ei ole äh, keegi enam huvitatud ähm, äh, rohelist energiat tootma ja seda seadusega on juba reguleeritud. teine asi, kui ma tulen siia äh, siis me rääkisime siin ambitsioonikamatest äh, eesmärkidest kakskümmend seitse protsenti, teine ütleb kolmkümmend protsenti energiasäästu äh, või taastuvenergia nelikümmend viis protsenti ja teinekord jääb mulle niisugune mulje, et me oleme kusagil Istanbuli vaibaturul. Istanbul ei ole meie riigist väga kaugel, umbes kakssada kilomeetrit, aga mina tahan turu Äh, struktuuris näha seda, et iga asi ju maksab, ma tahan näha, mida iga protsent maksma läheb ja ma tahan teada ka seda, kas meie ambitsioonid on kaetud ikka kuludega. ma tahan näiteks viiesaja ruutmeetrises majas elada, see on minu ambitsioon, äh, aga tegelikult pean elama sajases korteris. ja siis, mida ütles eelkõneleja? näiteks Münchenis, kui Saksamaal oli see kahekümne protsendi eesmärk äh, taastuvenergia puhul siis nad saavad ütelda jah, võtame kolmkümmend protsenti. näiteks on palju linnu, kes saavad erinevaid äh, eesmärke seada. aga mina ei usu seda, et kui kohustuslikke liikmesriikide eesmärke või sihte ei ole, et siis me saaksime nõnda jätkata, sest ma tean, et meie vaatevinklist, kui kohustuslikke sihte ei ole seatud, siis äh, oodatakse ikka teiste järele või öeldakse, et see on liiga kallis, nii et ma arvan, et tegelikult peavad liikmesriikide jaoks olema nii energiasäästu kui ka taastuvenergia jaoks ähm, kohustuslikud sihid, aitäh. kas on veel sõnasoovijaid? ei paista olevat. ja minu ettepanek ah,, siiski on, palun. Eh, vamos a ver, yo eh, López. una cosa que me parece tahtsin vaid ühte asja öelda. me peame väga tõsiselt sellesse asjasse suhtuma. mitte ambitsioonikus ei ole tähtis, vaid realistlik olemine on tähtis, see ei ole mingisugune turukauplemine. kui me vaatame, mis toimus Pariisis, siis me öö, oleme silmakirjatsejad, kui me ei püüa saavutada Pariisi eesmärke. energia ja kliimamuutus on ju ühe mündi kaks külge. peame oma eesmärke siin koordineerima selleks, et saavutada, milles me kokku leppisime Pariisis. Need on kliimamuutuse eh, eesmärgid, need on siin kõik põhitähtsad. ja nagu raportöör ütles eh, taastuvenergia kohta, siis mina olen põhiliselt mures selle üle, et kuidas me saavutame need eesmärgid eh, selleks, et me saaksime Pariisis kokku lepitud täita ja me peame seda tegema sidusal viisil, haasat, kaasates siia säästuteema ja juhtimise ja taastuvenergia. juhtimise ettepanek minu arvates selget kohustust siiski ei sea, et saavutada need eesmärgid, mida me oleme enestele seadnud. kui meil tugevat juhtimit ja siduvaid ju eesmärke ei ole, siis taastuvenergiaallikate puhul saab olema väga keeruline meil täita ka neid CO2 heite vähendamise sihte. tervitan härra Turmesi äh, ettepanekuid ja esitan ka mõned enda poolt. samuti kavatsen tõstatada küsimuse äh, sidu, siduvate sihtide kohta ka autode direktiivi osas, ma ei tea, miks sellest ei ole äh, siin räägitud, sellepärast et liikmesriigid peavad ka selle kohta kohustused võtma, selleks et meie üleüldisi eesmärke saavutada ja võetud kohustusi täita. peame töötama tihedalt koos, tõhustama juhtimist, mis koos taastuvenergia direktiiviga ja energiasäästu küsimustega ja taolisel viisil saame me lõpuks täita ka kõik oma eesmärgid, aitäh! Uh, nüüd teine raportöör, härra Karinš, iseenda nimel kõnelete, jah? jah, praegu vaid iseenda nimel. me räägime kliimast ja see on väga oluline ja ma ei taha mitte midagi öelda selle kohta, et neid eesmärke ei tuleks täita, aga tahtsin tarbijate poolt äh, väga olulist teemat tõstatada, sest nemadki on, neid ei tohi ära unustada. kui me räägime tarbijatest, me räägime kuludest ja kui me mõtleme, kuidas seda süsteemi tuleb juhtida, aruandlus ja nii edasi, siis äh, ja tahan siin rõhutada seda, mida juba Gunnar ütles ja millega ma olen nõus kui me räägime kuludest, loen jälle välja, tema ütles, et rusikareegel peab olema see, et midagi ei tule muidu sisse, kui midagi ka välja ei jäeta. see on väga lihtne suunis, mida peaksime ka järgima. et koorem oleks madalam, sest lõppude lõpuks peab ju tarbija kõik selle kinni maksma. ja tarbija on see, kes ka meie kõigi poolt või vastu peab hääletama uh,. suur tänu väga tore, et kõik seitse raportööri on siin kohal. nii et seitse raportööri siis meie arutelu juures, see oli väga hea ning nüüd saab Euroopa Komisjon sõna, sest see on ju teie ettepanek ja proua Forsterfer, kes on DG Energy direktor. palun, kas võtaksite ka sõna? suur tänu, härra Pussek, härra juhataja, tere hommikust! kuulasime väga huvitavat arutelu, tahaksime tänada ka raportööri ja kõiki varuraportööre juba tehtu eest. tahaksin viite asja rõhutada ja siis DG Climate'i kolleeg jätkab. kõigepealt eh, ennustatavus ja kindlus investorite jaoks, see on kindlasti meie eh, juhtimise fookuses. me tahame, et liikmesriigi ja ka Euroopa tasandil oleks ennustatavus parem. see on see, kust me lähtume kogu paketiga, aga eriti just juhtimise osaga. teiseks, me tegime tohutu jõupingutuse selleks, et kogu planeerimise ja aruandluse kohustused oleksid sujuvad mõle, nii kliima kui ka energia poolel. viimased kaks aastat pühendasime sellele, et vaatasime üle kõik plaanid ja aruanded, mida liikmesriigid ja ka komisjon on esitanud. vaatasime nad kõik läbi, vaatasime, kas on võimalik midagi kõrvale jätta, sellepärast et on aegunud, kas me saame neid ühtlustada. ja tulemus on see, mida me nüüd välja pakume. näiteks nüüd sellest üheksakümnest energiakohustusest on äh, oleme kakskümmend välja jätnud, ülejäänud oleme siis kas integreerinud või ühendanud ja mõned väga tehnilised asjad on jäänud siis tehnilisse õigusak-, õigusaktidesse. tegime tohutu jõupingutuse selleks, et olemasolevaid planeerimis- ja aruandluse küsimusi sujuv, sujuvamaks muuta, et vähendada halduskoormust näiteks ka riikide energiasäästu ja taastuvenergia plaanide osas kahe tuhande kahekümnendast aastast edasi, need saavad olema integreeritud nendesse liikmesriikide ühtsetesse plaanidesse, sünergiat on palju. ja siis need liikmesriikide integreeritud plaanid, seal on selgelt fookus ja start äh,, äh starditakse sellest äh,, millised, millistel aastatel tuleb siis milliste aastate jaoks sihid seada, nii et valitsused peavad olema äh, ambitsioonikad, kõigepealt tuleb täita Euroopa eesmärke planeerimise ja aruandluse osas, aga hõlmame ka kõike viit muud mõõdet Energialiidus ja teiegi nimetasite siit mõnda, taristu, seda mõõdame e,, eh, e, eh, kütteostuvõimetus, seda samuti, see on paketis meil olemas ja see on äh, ka hõlmatud erinevates paikades, äh, energiasäästukoha äh, elementides ja nii edasi, aga ka e, muidugi kontrollime, kuidas sellega kõik läheb e, ja Claude ja teised nimetasid ka sidusrühmade kaasamist, see on väga oluline. tahame, et riikide valitsused kaasaksid igasuguseid sidusrühmi, kodanikud, linnad, sektor, liikmesriikide parlamendid ja nii edasi. see on meie põhiline taotlus, see on ettepanekus olemas, ja et konsulteeritaks ka naaberriikidega. seda ka jälgime, kontrollime ja loomulikult aitame liikmesriike ka selles, mitte ainult konsultatsioonides, vaid ka tehnilistes ettevalmistustes, sellepärast et tehnilist tööd tuleb ka teha. aga see on üks kindlasti üks väga oluline aspekt ja siis neljas asi, regionaalne koostöö, mida nimetati siin ka, Claude nimetas seda juba häid näiteid on. Äh, ja mõjuhinnangutes on seda näidatud ka, näiteks taastuvenergia või turu ülesehituse osas, kus kasutatakse mastaabiökonoomikat, kus kulud on väiksemad sellepärast, et regionaalselt tehetakse, tehakse paremat koostööd äh, praegu, aga isegi tulevikus või kindlasti tulevikus, rõhustame seda, äh, võtame aluseks veel fakte ja arve äh, selleks, et näidata, millist kasu piirkondlik äh, koostöö teeb, annab, näiteks Balti või Läänemere piirkonnas või ka Kagu-Euroopas, vaatame siis, kuidas on võimalik kõiki neid valdkondi ühendada ja seda siis loodame teile ka demonstreerida. siis kõlutõhusus, viimane asi, ja rahastamine. rahastamine on loomulikult väga oluline. kogu pakett muide peab äh, olema toetatud ka teatud finantsinstrumentidest äh,, näiteks nutikate hoonete ehitamise jaoks, meil on ka EFSI regionaalsed programmid, kus on ka fookus energial ja kliimal ja energiasäästu aspekt on olnud Äh, üks juht või kulutõhusus on olnud kõige tähtsamaid aspekte, mida me oleme kogu aeg silmas pidanud ja nüüd annan sõnajärje oma kolleegile. tere hommikust! üks asi minu poolt ka. ja see puudutab äh, plaani ja strateegiat ettepanekus tehakse selget vahet, et strateegia on pikaajaline asi ja plaan on konkreetne asi lähima kümne aasta jaoks. nõnda, et me ei taha äh, Comic-Conist siin paremaks kuidagi saada. see on üks aspekt. teine, me ei, ei alusta ju siin tühjalt lehelt. kuulsin siin, aga ka mujal argumenti et me kuidagi teeme ära plaanid ja siis alles selle järele paneme kokku strateegia. minu meelest tuleks näha seda praeguses õigustikus ja ka selle järgimise protsessis, kus liikmesriigid peavad koostama strateegiaid ja üksteist liikmesriiki on need koostanud ja ülejäänud alles valmistavad neid ette ja igaüks on ise tasandil. nii et kui me räägime aastast kaks tuhat kakskümmend, et selleks ajaks peab olema pikaajaline strateegia olemas, siis see on seotud ähm, sellega, mis tuleb teha Pariisi kokkuleppe alusel, et oldaks valmis aastaks kaks tuhat kakskümmend ka. aga see plaan, mis nüüd on energia ja kliima jaoks kokku pandud äh, ja sel korral on ta esmakordselt integreeritud plaan, see hõlmab varasematel aastatel tehtud strateegiaid, nii et me ei hakka kuidagi peale tühjalt lehelt, seda tahtsin selgituseks lida, lisada. suur tänu Euroopa Komisjonile. ka raportöör äh, Atseri määruse kohta tahaks paar sõna ütelda. Äh, suur tänu proua Karoliina Puntšer, kes on meie ALDE äh, variraportöör, ei saanud täna kohale tulla, aga paar asja ALDE nimel siis ka. esiteks tervitame väga komisjoni ettepanekut, mis esmakordselt nõuab liikmesriikidelt äh, vastu võtta integreeritud kliima- ja energiaplaane. ja see uus juhtimise süsteem kindlasti aitab ka koordineerida liikmesriikide energiapoliitikat ka piiriüleselt ja regionaalselt ja me oleme eh, ka rahul sellega, et need on siduvad plaanid ja, ja, ja tagavad võrreldavuse. investorite vaatevinklist eh, on oluline samuti pikaajaline perspektiiv, usume ka, et liikmesriigid peaksid kaaluma oma plaanide koostamist eh, sellest vaatevinklist, et see annab neile kasvu ja töökohti juurde ning äh, selleks on tarvis ka teha kättesaadavaks liikmesriikidele vastavad rahastamisvahendid. see juhtimise protsess loob olulise aluse selleks, et saavutada üldised eesmärgid ja sellepärast arvame, et võrdlus öö, äh, näitajate sissetoomine nii taastuvenergia kui ka säästu puhul aitab sellele kaasa ja veel arvame, et kohustuslik sidusrühmade kaasamine on väga positiivne element ning tahaksime seda veelgi rõhutada. ja liikmesriikide plaane ei tohiks koostada ainult tehnokraadid, kaasata tuleks ka kohalikke omavalitsusi, nõnda et oldaks ligemal kodanikele, piirkondadele, et neidki kaasataks kogu sellesse protsessi. ja loodame, et arutelud jätkuvad ja et meie koostöö saab olema viljakas, aitäh! see on meie esimene arutelu ITRE komisjonis sellel teemal ja loomulikult me alustasime siis kõigepealt juhtimisest, nii et enne kokkuvõtete tegemist raportööri poolt kas on veel kedagi, kes tahab midagi lisada või küsida midagi, sellepärast et tegemist on esimese aruteluvooruga ja meil on siin koos seitse raportööri, nii et see on suur võimalus, aga paistab, et ei ole kedagi, annan siis raportöörile sõna uh,. Want... suur tänu, kõigepealt lubage tänada äh, seda, et härra Gorbatšev viitas äh, Istanbuli Türgi vaiba basaarile. jah, teinekord võib-olla jääbki selline mulje et äh, eesmärkide seadmine on justkui äh, vaibakauplemine. aga aastal kaks tuhat viisteist pandi see turg kinni. Pariisis me võtsime endale rahvusvahelise kohustuse üks koma viis kraadi ja mitte, see ei ole mingisugune suvaline eesmärk, vaid aastaks kaks tuhat viiskümmend peab see kliima soojenemine ja jäämatemperatuuri tõus jääma null protsendi, null kraadi peale. tegemist on praegu tõesti momendiga, kus kõik võib kokku variseda, süsteem läheb hulluks, kui me ei pea kinni eesmärkideks. ja ma hoiatan teid, kõik, kes te ka-, kaevad, kaeblete selle üle, et tuleb väga palju immigrante sisse, ma ütlen teile, see on ainult piisk meres võrreldes sellega, mis saab meid ootama ees siis, kui me midagi ei võta ette kliima soojenemise vastu minu ettepanek süsiniku eelarved, see on ainus viis, kuidas me saame teadustel põhinevat akadeemilist arutelu pidada selle kohta, kuhu seada eesmärk aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me oleme aastakümneid eh, jäänud eh, maha oma eesmärkidest, me oleme hiljaks jäänud. eelarvestamine, kõigepealt eesmärk sa-, paika aastaks kaks tuhat viiskümmend, siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend, realistlik eesmärk, jah ja tarbijatel on siin ka roll, aga mina arvan, et tarbijad on ennekõike kodanikud. meid saab olema siin maakeral kümme miljardit varsti ja kui me järgneva kümnendi jooksul tempot ei tõsta, siis me ei võida seda võidujooksu rahvastiku kasvuga. jah, me oleme teinud vigu äh, Eh, Hispaanias ja Bulgaarias. Hispaanias eh, nelisada viiskümmend eurot megavatt-tundi oli alguses eh, päikeseenergia hind, Bulgaarias kolmsada kuuskümmend ja see tekitas halba maitset aga positiivne on see, et eelmisel nädalal Prantsusmaal muuseas hange viiskümmend viis eurot megavatt-tunni eest, Taanis ka viiskümmend viis, jah, oli aegu, kus päikeseenergia oli väga kallis, täna on see palju odavam, kui meil õnnestub äh, töö äh, koordineerida. tuumaenergia on täna kaks ja pool korda kallim kui taastuvad energiat. Hinkley Point, võrrelge seda äh, päikeseenergia pakkumistega Prantsusmaal praegu. mul, ma tahaksin kokku võtta kuigi sekkub härra esimees ja minu sõnum, see ongi komisjonile, me tahame, et komisjon tegutseks ja tegutseks täna. Euroopa huvi, kus on komisjoni ettepanek eelarveks aastaks pärast kaks tuhat kakskümmend? härra Monti on esitanud väga hea raport, äh, härra Monti on esitanud väga hea ettepaneku ja härra Monti omavahendite raport peab olema seotud selle teemaga ja kaks teemat on meie tõsisteks komistuks kivideks. kõigepealt äh, ülekanne, meil on vaja perifeersetele piirkondadele toetust, äh, söeajast on läbi ja teine teema on kütteostuvõimetus. ostuvõimetus tähendab vaesust meil on, tuleb välja tulla sellest kasinusest ja positiivne on see, et see energiapakett loob töökohti Euroopas. suur tänu, härra raportöör, ütleb härra esimees. ja nüüd siis natukene ajakavast. raporti eelnõu esitatakse kahekümne esimesel või kahekümne teisel juunil, muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne seitsmes juuni nii et aega eriti ei ole muudatusettepanekute esitamiseks. Ähm, muudatusettepanekud vaatame läbi neljandal septembril. nii palju näeme me siis praegu ette ja hääletame EITRES üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal oktoobril. järgmine päevakorrapunkt, jällegi osa puhta energia paketist, energiatõhusus, meie raportööriks on Adam Kiirek tegelikult äh, sissejuhatusteemas on täpselt seesama, nimelt, mis eelmise punkti puhul, äh, nimelt siis äh, osa kaks energiapaketist, puhta energiapaketist. me teame, et energiatõhusus on ka Energialiidu kolmandaks sambaks, energiatõhusus, ma kordan, on Energialiidu kolmas sammas, see on tähtis punkt. ja kolleeg Jerek teile annaksin siis esimesena sõnaks viieks minutiks. suur tänu, härra esimees, austatud kolleegid. komisjon muudab siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiivi ja tegelikult kõik, mis ta on siia ettepanekusse sisse kirjutanud, komisjon on vale sest see on keskendunud ainult energia kokkuhoiule, mitte midagi ei räägita energiatõhususest, on pandud kohustus, kohustus energiat kokku hoida. jah, energiatõhusus toob endaga küll kaasa kokkuhoiu, aga ega siis kokkuhoid ei tähenda alati ka suuremat tõhusust, vastupidiselt. nii et alguses äh, äh, meie esmased energiaannikad, loodus äh, varud, maavarad, vabandust, fossiilkütused ja taastuvenergiaallikad. ehk eh, esmane energia on siis see kogutav energia. süsi ei ole ainus eh, söe kaevandamisega seostub väga palju kulusid, juba iseenesest kaevandamise kulud ja sellest siis energia saamine, see on väga kallis. esmane energia, see ka-, äh, töödeldakse siis ümber lõppenergiaks, mis saadetakse edasi tarbijatele ja sellest saab siis kasutatav elektrienergia. mis on selle ettepaneku mõte? meie ettepaneku mõte? meie ettepaneku mõte seisneb selles, et me peaksime keskenduma fossiilkütuste osakaalu vähendamisele esmases äh, energias, võtma arvesse ka kõik piirangud. esmase äh, energia me saame välja arvutada läbi äh, elutsükli analüüsi. direktiiv praegu väga täpselt ei defineeri tõhusust ja annab vahenduse an-, annab äh, meile võimaluse eristada esmase ja lõppenergia. see tähendab seda, et kogu see asi on äh, valesti äh, kokku pandud, primaarenergia puhul me ei räägi siin ju sellest, et see viib koheselt automaatselt fossiilkütuste vähendamiseni meie eesmärgiks peaks olema primaarenergia saamise vähendamine fossiilkütuste arvelt elektrienergia puhul äh, me peaksime keskenduma sellele, et võrgud äh, oskaksid arvestada ka seda, kui palju on kasutatud primaarenergiat ja kui palju läheb, kui tuleks panna reservi. kui juhtub, et näiteks tuul ei puhu või päike ei paista komisjon äh, minu meelest äh, tahab äh, rääkida ainult energiakasutuse lõppfaasist ehk jaeturust ja tegelikult välditakse sellega energiatõhususest rääkimisest, räägitakse rohkem energia kokkuhoiust, mille eest peavad vastutama tarbijad, ehk siis kasutatava elektrienergia kokkuhoiast. ja see on väga täpselt defineeritud, eriti elektrienergiavõrkude jaoks see mõjutab otseselt ka SKP-d ja võib SKP kasvu äh, pärssida ja viia vaesuseni. Euroopa riikides, äh, arvestades praegu per capita energiakasutust äh, kodumajandustes ka, näeme me, et me jaguneme kolme gruppi, kolm tuhat kilovatt-tundi elaniku kohta, viis kuni kuus tuhat siis per capita ja siis need riigid, kus eh, kulutatakse energiat eh, aastas seitse tuhat või rohkem eh, gigavatt-tundi per capita. ja loomulikult ka tööstuses kasvab energiavajadus. kas me seega saame energiatõhusust tagada, kui me tarbimist vähendame kakskümmend, kolmkümmend protsenti? kas see on võimalik kõikides riikides? on tehtud isegi ettepanekuid, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend, nelikümmend võiks olla suisa nelikümmend protsenti teatud piirkondades, nii et tõesti tekib tõsiseid küsimusi. see uus energiatõhususe direktiiv, kuidas see peaks olema seostatud uue ETS direktiiviga, mis eh, heitkoguste kvoodide hindu mõjutab? heitkoguste direktiiv kas see viib tõhususe, tõhusuni ka primaarenergiaallikate puhul? suur tänu! suur tänu ka sellele, selle definitsiooni eest energiatõhususe ja primaarenergiaallikate kasutamise kohta. ja nüüd siis arutelud. härra Piiper Rahvapartei nimel, palun suur tänu, härra esimees. nagu härra Turmes just ütles, et äh, maailm on äh, huku äärel, tahaksin ma siiski meelde tuletada kolleege, kolleegidele võib-olla seda, et Euroopa Liit äh, on igas mõttes keskkonnasõbralikkuse tšempion, me oleme saavutanud oma eesmärgid nii taastuvate energiate osakaalu osas, meie energiasegust ja äh, ja keskkonnakaitsmise osas me oleme nii edukad isegi, et eh, meie eh, suunised, mis on aastaks kaks tuhat neliteist, aastal kaks tuhat neliteist alles vastu võeti, juba aastaks kaks tuhat nelikümmend on täidetud. see näitab ka seda, et meie siduvad kohustused, mille me oleme aastakümnete jooksul endale võtnud, on tegelikult ainult ette ennustamine ja muud mitte midagi, sest me ei tea ju, kuhu suunas liigub innovatsioon, me ei tea, mis saab tehnoloogilises mõttes tulevikus, mis saab näiteks elektromobiilsusest, mis nägu see on ja seda me ka ei tea, millised kriisid võivad meid ees oodata ja sellepärast on meie fraktsioon selles, selle poolt et, et kolmkümmend protsenti on mõistlik ja selle eest võiksime võidelda, kuid see on ainult indikatiivne ja seda tuleks igal aastal või iga kahe aasta tagant uuesti kohandada uute oludega. ja peaksime võitlema selle eest, et see üks koma viis kohustus liikmesriikidele, mis on pandud, ei jääks äh, igavesti paika, vaid et ka selles osas oleks võimalik äh, näiteks uus aegumisklausel sisse kirjutada ja lisaks sellele oleme me nõus ka sellega, et artikkel seitse peaks olema paindlikum, me peame lubama alternatiivseid võimalusi, kui neid peaksid esile kerkima ja e, ka see varane tegevus ei ole ilmselt ka praegu veel nii hästi Äh, korraldatud, et oleks võimalik seda energia säilitamist ette prognoosida. sellega ma piirduksin, tegelikult see teema ei ole väga keeruline ja ma tõesti loodan, et me keskendume kolmele artiklile, mille komisjon on välja pakkunud ja et parlament äh, ei taha olla siin jälle ninatark, äh, üle vaadata jällegi kõik artiklid ja kogu see asi segi paisata Äh, niikuinii läheb asi põnevaks, kui me hakkame rääkima siduvatest eesmärkidest ja vaatame seda, mida on välja pakkunud vasakpoolsed siin saalis minu raportis, äh, nelikümmend protsenti. see äh, loomulikult põrmustaks ETS-i, seda ütlevad ka teadlased, kui me hakkame seda jälle siin niimoodi korraldama, et me turusüsteemi sekkuma, nii et põnevaks läheb ka energiatõhususe direktiivi osas ja mul on hea meel juba põhjalike arutelude üle, mis on veel ees raportööri ja variraportööridega, suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg! järgmisena saab sõna proua Van Bossüüt. suur tänu! mul on väga hea meel, et ma olen variraportöör selles küsimuses ja mul on väga hea meel ka selle üle, et komisjon on selgelt nüüd aru saanud sellest, et energiatõhusus on äh, meie kõige, on meie juhtpõhimõte. see sobitub väga hästi Energialiidu äh, konteksti, aga mul on mõningaid reservatsioone seoses selle komisjoni ettepanekuga. esimene nendest puudutab energiatõhususe eesmärki kakskümmend protsenti Euroopa tasandil minu küsimus, kuidas äh, see peaks erinevates liikmesriikides välja nägema. komisjon räägib neljasajast tuhandest uuest töökohast, aga kuhu, kus neid töökohti looma hakatakse, millises osas Euroopas? nii et minu küsimus puudutab neid äh, eesmärke ja sihtmärke. ma toetan visiooni kui sellist ja meie Flaamimaal äh, oleme ka neid eesmärke toetanud, aga siiski tahaksime täpsemalt infot selle kohta, milline on mõjuhinnang olnud erinevates liikmesriikides, enne kui me otsustame ühe või teise protsendi osas ära. nii et see kakskümmend seitse protsenti minu meelest on täitsa mõistlik, see, mis aastal kaks tuhat neliteist paika pandi nii et asju tuleb ikka korralikult läbi hinnata ja läbi vaadata, enne kui me otsustame konkreetsetes sihtmärkides ära ja loomulikult jätkusuutlikkuse eesmärgid ja pikaajalised mõjud. üks koma viis protsenti igal aastal, mis on seatud liikmesriigile, see on väga ambitsioonikas eesmärk. kuidas näevad välja uued kalkulatsioonid, mismoodi nad hakkavad välja nägema ja ja kalkulatsioonid ja energiakasutus, kuidas seda ajas jaotatakse. ja mina arvan, et energiatõhususe meetmed, neid tuleb rakendada tegelikult ebaproportsionaalselt. kui, aga tegelikult hoopis parem, et oleksid selged reeglid me peaksime arvestama ka nende asjadega, mis võib-olla esialgu tunduvad vähem olulised. ja kõige tähtsam on vaadata juhtimise eesmärke, et need oleks kõigepealt saavutatud. ja sellest vaatevinklist ei ole mitte mingisugust mõtet hakata liikmesriikidele peale suruma kohustusi kohe lõpetan aastal kaks tuhat kaheksateist, aga energiakava loomine selleks aastaks räägitakse siin juba eesmärkidest, juba sätestama, et mida liikmesriigid peaksid hakkama tegema aastal kaks tuhat kaheksateist oma energia tegevuskavadega, nii et võib-olla natukene ennatlik on see, aga ootan huviga arutelusid. suur tänu, kolleegid, ma paluksin teile pidada kinni kõneajast, ma saan aru, raske, keeruline teema. härra Turmes, kes esindab rohelisi praegu? härra Javori asemel. kõik need kes soovivad äh, lõhkuda investeerimiskindlust, kasutades äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta sunset äh, me oleme loonud turu energiatõhususe jaoks ja kõige hullem, mida saab teha, on see, kui öelda nüüd investorile, et turg on olemas aga kümne aasta pärast teeme sellele lõpu peale ja keegi ei tea, mis pärast seda saab. ma näen, et komisjon ei ole seda sunset klauslit välja pakkunud, kui me tahame, et äh, investeeritakse äh, turule, siis me peame sellest äh, klauslist lahti saama. härra Piiper kui võtta Saksamaa tegevuskava, mis, mille valmistas ette kantsler ja millega Bundestag heaks kiitis, kui nüüd seda vaadata, siis seal on näha, et isegi pärast kahekümne kolm, kahe tuhande kolmekümnendat aastat on veel energiatõhususe osas palju ära teha eelmisel nädalal äh, külastasin Rahvusvahelist Energiaametit ja kõik stsenaariumid, millest nemad räägivad ja seoses energiatõhususega näitavad, et isegi pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend tuleb endiselt pingutada. eile kohtusin ka Prantsuse valitsusliikmetega, mis nemad on teinud? Nemad on endale püstitanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eesmärgi ja siis äh, pikendavad seda kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja sealt edasi kui seda enam ei tehta, siis sellisel juhul äh, ärgem rääkigem enam äh, energiatõhususest ja kliimakaitsest, sest ma energiatõhususeta me ei suuda oma eesmärke saavutada. me oleme üles näidanud suurt kannatlikkust äh, turgude suunal. me oleme paljudest raskustest üle saanud, aga me ei tohi selle aegumisklausliga kõike küsimärgi alla seada. härra Silvaga kuue nimel suur aitäh, lugupeetud esimees. mingit mõtet ei ole siin äh, mängida kangelasi, kui me ei suuda tegelikult ikkagi kliimakatastroofi ära hoida. meil on täna uus võimalus majandusele hoogu anda me suudame suu-, luua läbi selle töökohti ning energiasäästu tagada, sellel on igati positiivne mõju ka sotsiaalses mõõtmes. seega me peame sellele tähelepanu pöörama nelikümmend protsenti kaks tuhat kolmkümmend, mida pakub parlament siin, sellega kaasnevad väga olulised äh, positiivsed aspektid, eriti kui suudame ületada kolmkümmend protsenti. Euroopa Komisjonil on mõjuhinnang, kus äh, on äh, käsitletud äh, tulusid, ei ole mitte ainult keskendutud äh, kuludele, kolmkümmend, nelikümmend protsenti, see tähendab seda et, et kahekümne üheksa protsenti vähendatakse äh, gaasiheitmeid, kaheksakümmend neli miljonit töökohta loodakse ning õhukvaliteet paraneks tunduvalt. ma usun, et energiatõhusus on üks selliseid võimalusi, mis peaks aitama meil paradigmat muuta ja silmas pidada ka pika perspektiivi eesmärke. selleks aga peame me muutma siduvaks meetmed nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi tasandil. loodan, et juhtimisdirektiiv, millest rääkisime enne, ka arvestab sellega. ja viimane märkus, artikkel seitse. see kindlasti saab olema meie arutelude keskmis. on suuri erinevusi paindlikkuse vahele ja selle vahele, et meil on juriidilisi tühimikke, kui me tahame et direktiiv oleks sidus ja loogiline, siis me peame kõikidest taolistest lünkadest lahti saama, mis võimaldavad praegu äh, kõrvale hiilida direktiivi poolt püstitatud eesmärkidest. just sellised lüngad ja tühimikud, näiteks transpordi puhul, kus on ETS-i puhul ette nähtud hüvitis ja nii edasi, sellised punktid võimaldavad ühe koma viielt null koma kuuekümne viiele protsendile minna. suur aitäh, FTT nimel palun. jah, suur aitäh. oleme siin korduvalt rääkinud sellest, kuivõrd äh, oluline on meie jaoks energiatõhusus, tegemist on äh, geopoliitiliselt äh, olulise aspektiga, me peame lahti saama fossiilkütustest, see puudutab sotsiaalpoliitikat, kliimapoliitikat, tööhõivepoliitikat, majanduspoliitikat seeläbi me loome erinevaid võimalusi, meie poolt oleks igati ähm, asjalik, kui me suudaksime õigeaegselt äh, vajalikud sammud astuda. me kordame pidevalt üle seda, et meie eesmärgiks on nelikümmend protsenti ning oleme selle äh, jaganud siis liikmesriikides äh, väiksemateks eesmärkideks. liikmesriikidel peab olema võimalus transpordisektoris äh, Äh, paindlikult äh, käsitleda äh, nende protsentide arvutamist, mis, mille alusel me täidame oma eesmärke. meil peab olema võimalik sääste ka üle kanda siis transpordisektorisse. me näeme et, et kolmkümmend protsenti lõppenergia tarbimist toimub selles valdkonnas. tahaksin muuhulgas ütelda, Äh, suunata tähelepanu äh, artikli seitse väiksele e-le, ma usun, et siin oleks vaja parandada äh, öeldud, siin on, räägitakse energiasäästust, aga sääst on välja jäetud teatud erinevates poliitikates vastavalt sellele, kuidas on kasutatud taastuvaid energiaallikaid. ma leian, et selline süsteem on perversne, sellepärast et siin ei taheta energiat säästa, vaid äh, kutsutakse üles äh, taastuvenergia kasutamisele, olgu see tõhus või mitte. me näeme, et tegemist võib olla hoonetega, mis ei ole energiatõhusad, äh, aga neil on ikkagi päikesepaneelid püsti pandud. siin räägitakse kahekordsest aruandlusest, osades riikides nagu minu koduriik, osade taastuvenergiaallikate edendamise meetmed meet, Äh, on ka energiatõhusust parandavad. artikkel kümme kümme, ma arvan, et me peaksime natukene paremini ära määratlema seda, kuidas saab üle kanda tarbimisandmeid. võttes arvesse seda, kuivõrd äh, kõrge majandusliku väärtusega see info on. härra Tšofov, äh, Tšofov. härra Schaffhauser. jah, aitäh, ma tahaksin rääkida äh, tahtliku poliitika võimalustest. kujutagem ette, et äh, tegemist on ühe riigiga, mis tahab äh, hoida kokku kakskümmend kolm protsenti energiast, kui tema energiakulud on neli protsenti SKT-st. SKT see tähendaks, et kokku tuleks siis üks protsent säästa kui kokkuhoid on kakskümmend kolm protsenti, üks protsent SKT-st. selleks, et üks protsent SKT-st kokku hoida, tuleb investeerida kümneaastase äh, kasumiga äh, kümme protsenti SKT-st, see tähendaks seda, et Euroopa Liidu tasandil ja euroalal, äh, kus me räägime kümnest miljardist, oleks vaja investeerida tuhat miljardit. see on tahtlik poliitika, see tähendab seda, et meil on ambitsioonikad eesmärgid ja meil on selleks ka vahendid, vastasel juhul äh, on tegemist äh, kärvand koeraga, kes allavett läheb, <laughs> ütleb kõneleja <laughs> sest et äh, meil ei ole ju tegelikult eesmärke, kui meil ei ole vahendeid. sellised ambitsioonid on aga vastuvõetav, meil on keskpank, keskpank, mis ostis äh, tuhande neljasaja miljardi ulatuses üles riigivõlgu, miks aga mitte siis äh, investeerida tuhat miljardit reaalmajandusse. see eesmärk on võimalik, see muudaks majandust, puudutab kolme miljonit äh, lisatöökohta ning lisaks sellele aitaks täita meie jätkusuutliku arengu eesmärke, aitäh! jah, nüüd on meil kaks raportööri, härra Blanco Lopez, taastuvenergia. Muchas gracias, eh, señor presidente, de nuevo vuelvo a intervenir. La energía más barata. suur aitäh, et eh, mulle sõna andsite, energia eh, turul on kõige kindlam energia sääst see, kui me kasutame vähem energiat, nii et me peame parandama tõhusust, peame kasutama vähem energiat selleks, et äh, samu rikkusi toota. see parandab energiatena turvalisust, parandab meie konkurentsivõimet, äh, vähendame heitmeid ja nii edasi. suur osa sellistest äh, investeeringutest on ka kasumit tootvad, aitavad võidelda aitavad võidelda energiavaesuse vastu ja meil on vaja seda selleks, et, äh, et suuta eesmärke saavutada. ma leian, et ja ka osad on seda juba ütelnud, et kolmekümneprotsendiline eesmärk on äh, realistlikum ja see on ka suhteliselt ambitsioonikas, seda enam, et parlament tahtis ju alguses neljakümneprotsendilist äh, eesmärki püstitada Pariisi kokkuleppe raames ja meil on vaja samuti tagada parem äh, energiatarne tänu äh, ja allikate mitmekesisus tänu <laughs> tänu sellele, et me võtame kasutusele äh, taastuvad energiaallikad, samuti tuleb parandada süsiniku sisalduse ja vähendada seda. härra Tsanonato, aitäh! kõigile on selge, et energiasääst on äh, ja tõhusus on vajalikud keskkonnakaitseks, tööstuslikuks konkurentsivõimeks, selleks, et töökohti luua, tagada energiatarne turvalisus ja et äh, saada üle energiavaesusest. seega see peaks olema meie äh, peamiseks ülesandeks ja kolmekümneprotsendiline eesmärk, kordan üle, on liiga madal eesmärk. kordan üle, et äh, mõistlik oleks nelikümmend protsenti. võttes arvesse, et äh, ligikaudu viiskümmend miljonit inimest Euroopas äh, on hapras seisukorras energia küsimustes, kui vaadata lõunapoolsemaid riike, siis siin võib olukord veelgi hullemaks minna. seega artikkel seitse tuleks läbi vaadata ja me peame liikmesriikidele äh, survet avaldama selleks, et vähendatakse energia äh, tarbimist ja saavutatakse suuremaid sääste. me näeme, et energiavaesuse küsimust ei käsitleda siin piisavalt täpselt, me peame ära määratlema äh, kõik aspektid, mida, millega on vaja arvestada ka liikmesriikide tegevuskohade raames näiteks on meil praegu ikka veel takistus investeeringutele ja mis tõttu ei ole võimalik läbi viia energiasäästuprojekte, et siin me peame vahendeid tingimata suurendama. suur aitäh, kolleeg Dan-, Danjanika. suur aitäh! mis puudutab energiatõhusust, siis tahaksin üle korrata seda, mida enne ütlesin, me peame mõistma, et praegu energiakadu tootjate ja tarbijate vahel on viisteist, kolmkümmend protsenti vastavalt äh, siis riikidele. oluline on see, et selle eest maksame meie kõik ise elektriarvet tasudes. jah, siin väidetakse, et tegemist on tehnilise kaoga, kuidas seda vähendada, aga kui see nii oleks, siis kadu oleks kõikjal samas Euroopas aga reaalsus näitab, et äh, siin võib olla kolmekordseid erinevusi. see tähendab seda, et äh, taoline kadu transpordi jaotuse käigus ja äh, ka energiapinge erineva taseme tõttu. Äh, kui kõike seda arvesse võtta, siis me võiksime selle ka arvelt nii palju säästa, et suudame oma lõppeesmärgi saavutada. see tähendab seda, et me saaksime vähem algmaterjali tarbida. sellised võimalused on olemas näiteks Rumeenias. meie transformaatorid on kuuekümne aastased. milline on nende tõhusus? neid on äh, halvasti hooldatud, äh, teatud projektid on halvasti ellu viidud. Saksamaal näiteks ei ole kõrgpingeliinid, vaid äh, nii-öelda keskpingeliinid, et need ei ole kõige tõhusamad. me peame kõiki neid aspekte arvestama, kui lõppeesmärki silmas peame ning mis puudutab energiaturgu, siis selles direktiivis peaks olema igalühel võimalus oma koju päikesepaneele panna ja seeläbi energiat toota, sellepärast et see oleks kõige tõhusam vahend energia jaoks. tarbija sellisel juhul tarbiks energiat, mida ta ise toodab, ülejääk läheks võrku ja kõik võidaksid sellest, see oleks äärmiselt tõhus. ma ei oota komisjoni poolt küll vastust sellele küsimusele ja ma ei ole vastust saanud ka sellele, miks päikesepaneelide hind äh, Äh, erineb kõvasti. see ei ole kuidagi põhjendatud, sellepärast et meil on äh, subsiidiumid ja muu, aga aitäh komisjonile, vastust ma teilt äh, vastust, vastust teilt saanud ei ole ja ootage nüüd vastust. härra Marta, suur aitäh! meil on vaja sidusust Euroopas, sidusust sellepärast, et kui me räägime energiatõhususest, siis eh, kui te kulude vastu puhul muret tunnete, siis me näeme, et energia eh, puhul eh, nelisada, nelikümmend protsenti läheb ainult kütteks Äh, see tähendab äh, ka, et siin on tegemist ettevõtete konkurentsivõimega, äh, viimase kümne aasta jooksul on väga vähe investeeringuid sellesse sektorisse. räägin sidusest ja tunnen head meelt selle üle, et osad mäletavad seda, et meil on ka kakskümmend üks kokkulepe Pariisis, aga pöördun komisjoni poole, sellepärast et me oleme, komisjon on oma ettepaneku teinud alla neid eesmärke, mis seal püstitati. ja tuletan meelde, et Eh, CO2 heidete eh, eh, hinna ärakaotamine, see on miski, mis kindlasti ei kutsu investeerima. kui me tahame eesmärke saavutada, siis me peame CO2-le siis peame CO2-le panema hinnaks sada üheksakümmend dollarit tonni kohta, me oleme sellest väga kaugel. ma kutsun teid tervele mõistusele, sidususele, kui te tulete välja erinevate õigusloomuliste projektidega. suur aitäh, proua Griffin uh,! Thank you, chair! suur aitäh! kolleegid ütlesid, et meie oleme kliimamuutuste osas liidri rollis, aga eh, me peame ka liidriks jääma. energiavaesus ja vaesuse vaatluskeskus toimib, me peame tagama, nagu Kätlin varem ütles, et me, et erinevad toimikud oleksid sidusalt omavahel seotud. esimeseks sammuks on energiatõhusus. kõige vaesemad kodanikud elavad ka kõige kehvemates tingimustes. me peame neid abistama. viiskümmend miljonit energiavaest investeeringute osas, energiatõhususe osas, meie pankadel on vaja pika, äh, äh, pika perspektiivi kindlust. nii et me suudaksime meelitada erainvesteeringuid, meil on vaja siduvaid eesmärke, nagu ka kolleegid ütlesid, siduvaid eesmärke nelikümmend protsenti me räägime fossiilkütustest ühe protsendi eh, tõhususe paranemisel kolm miljonit kodu saaks eh, renoveerida ning seitse miljonit inimest tuleks energiavaesusest välja. me peame olema ambitsioonikad ja me peame energiavaeseid aitama. suur aitäh, härra Roil! suur tänu, ma teeksin ühe öö, lisanduse kui me seame endale kogu aeg kõrgemaid energiatõhususe eesmärke, siis on küsimus ju kõigepealt selles, et kas kõik liikmesriigid suudavad need saavutada ja kes selle eest maksavad. ja kui me seame endale eesmärgid, mida teatud liikmesriikides ei suudeta täideta või ei ole võimalik täita, see ei ole ka võimalik. kütteostuvõimetus, meil on olnud äh, kuulda seni, et energiatõhususe tõttu äh, hoonete, elamute esi-, ehi-, ehitamine, korterite ehitamine muutub järjest kallimaks, üür tõuseb ka ja need inimesed, kes ei suuda kõrget üürihinda maksta, ei leiagi elamiskohta. me peame lõi-, leidma ikkagi õige vormi ja õiged eesmärgid seadma, mis täpselt sest muidu tekib olukord, et me just tahame kaitsta neid inimesi, kelle jaoks me elu teeme äh, Äh, raskemaks, rikkad inimesed suudavad endale igasuguseid asju äh, lubada, aga teised, et ärgem tehkem ainult suuri sõnu. kolleeg Sean Kelly, palun. Uh, suur tänu energiatõhusus on mõnes mõttes kõige lihtsam saavutada. esiteks on palju rohkem tarvis teadvustada seda teemat inimeste hulgas ja selgitada neile, kuidas nad tegelikult saavad oma elus säästu saavutada. igaüks meist võib olla tõhusam. olgu või uste kinnipanemine, kütte eh, eh, maha keeramine, kõik niisugused asjad palju rohkem tuleb inimesi teavitada nõnda, et nad ise näevad, mis on kõige tõhusam variant. nii et see on tegelikult, ega kõige eh, parema eh, brändi nimega eh, kodumasin ei ole võib-olla kõige tõhusam. ja ka pidev ametialane os-, arendus oh, ehitajate ja teiste töötajate hulgas on oluline. väga palju on praegu tehnilist edasiminekut ja inimesed peavad seda ka äh, selgeks saama endale, sellepärast et need, kes hooneid ehitavad, ei ole ka kvalifitseeritud, nad ei tea seda, mis tehnika vallas on arenenud ja siis nad hakkavad inimestele neid asju müüma, kes ostavad neid maju äh, ja ostavad maju, mis ei ole kõige tõhusamad. nii et me saame korraldada nõnda, et kogu see haridussüsteem aitaks ka energiatõhusule, tõhususele kaasa, aitäh! Mr Korumbatšev. härra Korumbatšev. Thank you very much. suur tänu. kõigepealt toetan tugevalt professor Kierekit, et pöörata tähelepanu mitte ainult tarbimise poolele, vaid et ka energia tootmisele, ülekandmisele ja jaotamisele. Need kaotused, mis selles, sellel kolmel tasandil praegu on, on palju kõrgemad kui tarbimise poole peal. jah, muidugi, me ei kaota fookust ka tarbimise poolelt, aga palju rohkem on häda just nendes kolmes esimeses etapis. see lähenemisviis on tõesti väga hea ja toetan seda. ja toon teile ühe näite ka energiatõhususe lähenemisviis on väga tähtis siis, kui äh, elekt-, kui elektrit ja äh, soojust toodetakse üheksakümnendatel aastatel, äh, hakati arutama Viini keskuses ühe elektrijaama sulgemise üle, et kas jätta ta sinna kohta, kus ta oli või mitte, lõpuks otsustati jätta sinna, sellepärast et nad otsustasid, et kütu, prügi ja jäätmed, mis tekivad, tulevad põletada sealsamas kohas ja seda elektrit äh, mis sellest teha äh, saadakse, kasutatakse siis sealsamas, selle asemel, et äh, kõik see linnast välja viia ja neljakümne kilomeetri kaugusel kõike seda tegema hakata. see oli hea näide sellest, kuidas kakskümmend aastat tagasi juba energia äh, tõhusust saavutada ja kasutada kogu see, mis toodetakse ka jäätmete mõttes ära koha peal, nõnda ei kaotatud just nimelt ülekandmise ja jaotusvõrgus rahasid, sellepärast, või, või energiat, sellepärast tahan toetada professor Kirekit. Paul Rubik. Paul Rubik. ja recht herzlichen Dank, Herr uh, suur tänu, härra esimees. energiatõhusus äh, on loomulikult transpordis väga oluline teema ja üsna tihti me räägime kütusest, mida kasutatakse transpordisektoris. räägitakse palju ka hoonete puhul sellest muidugi, et kust see energia tuleb, kas söepõhisest või ei, aga ma arvan, et transpordi puhul me peaksime mõtlema sellele kontseptsioonile pidev sõit Äh, probleem on selles, et meil tekivad linnades ja mujal ummikud ja kui siis on meil selline terve kolonn autosid, kes liigub lihtsalt ühe punase tule tagant teise taha, kogu aeg pidurdab jälle, siis kiirendab, tekitab see tohutult heitkoguseid, mootorit äh, rikutakse, piduri, äh, pidurid lähevad läbi ja ma arvan, et minu meelest oleks väga oluline sensoorika niimoodi äh, Ehm, korraldada, et oleks võimalik linnades pidev liikumine, et autod saaksid liikuda ilma pidevalt pidurdamata ja mina arvan, et sellest oleks väga suur kasu energiatõhususele, kui mitte kõige suurem kokkuhoid üldse. suur tänu Euroopa Komisjoni nimel, proua Völstefer, kes on eh, Energia peadirektoraadis. suur tänu! suur tänu selle huvitava arutelu eest ja eriti tahan tänada raportööri härra Kierekit kordan paari asja üle ja katsun vastata ka mõnele küsimusele. kõigepealt me pakume välja ju selle kolmekümne protsendi siduva eesmärgi kahe tuhande kolmandaks aast-, kolmekümnendaks aastaks äh, ja indikatiivne siht kakskümmend seitse protsenti vähemalt, selle äh, selge mandaadi saime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, Euroopa ministritelt ja loomulikult, loomulikult ta, pakkumise poole pealt on võimalik säästu saavutada, aga ka nõudluse poole pealt ja meie tõendid näitavad, et on positiivne seos energia tõhususe ja skp vahel. ja samuti arvame, et peaksime otsima küt-, kokkuhoidu ka taastuvenergia valdkonnas. see ei ole küll lõputu, aga siiski on võimalik seda saavutada, nii et nii tarbimise pool kui tootmise pool, kumbki annab öö, äh, tõhususe võimalusi ja peaksime nendega tegelema kui me räägime erinevatest kriteeriumidest ja sellest positiivsest poolest, mida meie põhjalikult analüüsisime, et kolmekümne protsendi eesmärk seada, meie rõhutame, et see on just kõige kulutõhusam variant. mõjuhinnangus ütleme, et, et siis tekiks umbes nelisada tuhat uut töökohta ja siin esitati küsimus, et missugustes sektorites need tekivad. enamus äh, ehitussektoris kus on väga palju VKE-sid kõikjal Euroopas, aga ka kõrgtehnoloogilises sektoris ning oleme parlamendile ja juba saatnud, aga võime uuesti saata teile need andmed liikmesriigiti ka need mõjuhinnangus ei ole, mis avaldati, aga need andmed andsime parlamendile ja võime veel kord teile ka saata, et te näeksite, mis liikmesriikide tasandil selles asjas toimub. teame ka seda et, et kolmekümne protsendi eesmärk vähendaks kaksteist protsenti gaasiimporti ja seitsekümmend miljardit aitaks hoida ära fossiilkütuste impordis ja meie analüüsi kohaselt lõpuks oleks seitsekümmend miljardit majandusele juurde antud, see oleks positiivne kasv null koma neli protsenti SKP-le kui artikkel seitsmest rääkida ja meiegi arvame, et artikkel seitse peaks jätkuvalt täitma kahekümne kolmekümnendal aastal ka neid äh, säästu eesmärke, kokku eesmärke ja võtame ära aegumisklausli, mis tähendab seda, et praeguses direktiivis on meil see aegumisklausel kahe tuhande kahekümnenda aasta jaoks, kuid me tahame jätkata, tahame teha ka siia lihtsustusi artiklile seitse aga nagu härra Piiper ütles, me paneme ka läbivaatamisklausli sinna ja see on meie ettepanekus praegu aastaks kaks tuhat kakskümmend kaheksa ette nähtud. ja üks konkreetne küsimus puudutas artiklit seitset V lõiget kaks. see ei vähenda toetust energiatõhususele, äh, kuid see hoiab selle väärtuse ja, ja toetab ka taastuvenergia kasutamist ning äh, üldiselt ma rõhutaksin ka seda ja ma olen väga tänulik, et teised raportöörid on ka siin täna kohal, eriti ka taastuvenergia direktiivi jaoks ja teiste direktiivide jaoks. ma rõhutaksin, et on väga palju sünergiat saavutada taastuvenergia ja äh, energia äh, tõhususe direktiivi äh, alusel, nii et püüame mõlemas direktiivis seda ära kasutada. siis veel rõhutati ka äh, energiavaesust, kütostuvõimetust ja olen tõesti nõus et siingi võib energiatõhusus aidata vähendada äh, kütteostuvõime, võimetust ja meil on selle kohta ka häid näiteid, näiteks sotsiaalmajade puhul, näiteks Prantsusmaal, aga muid näiteid on veelgi. kui me räägime kütustevõimetuse definitsioonist, siis siin on link elektridirektiiviga, kus me pakume välja, et liikmesriigid määratleksid selle ära liikmesriigi tasandil, nõnda et me saaksime paremini võrrelda tulevikus seda ja samuti mainiti ka seda, et oleme juba otsustanud luua ka vastava eh, seirekeskuse, et me saaksime paremini seirata neid andmeid ja arenguid just nimelt selles valdkonnas. ja muideks, kolmekümnenda novembri paketis oli ka ju aruanne hindade ja kulude kohta, energiahindade kulude kohta ja näete, et väikese sissetulekuga majapidamised, äh, nende äh, energiakulud on kahjuks äh, kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani tõsnud, tõusnud, nii et kahjuks on see nii, et nemad maksavad rohkem viimaste aastate jooksul energia eest kui teised. see on teema, mida me erinevatel tasanditel ja juhtumitel oleme nüüd käsitlenud. ja lõpetuseks veel Äh, härra Mikale vastuseks. hea meelega tulevikus äh, vastame teie sellele küsimusele. suur tänu selle huvitava arutelu eest ja jätkame seda kindlasti edasi parlamendi ja komisjoni vahel. suur tänu. Te nimetasite äh, hoonete energiatõhusust. selle kohta meil on ju eraldi veel määrus ja kolleeg Benson on raportöör ja see saab olema meie arutelu teemaks meie komisjonis samas paketis, sellesama puhta energia paketis järgmisel korral, eh, kui me räägime siis nendest konkreetselt energiatõusvatest hoonetest. nüüd aga räägime üldiselt energiatõhususest ja härra Kierek, raportöör, teie kokkuvõte. E, e, suur tänu mulle jäi mulje sellest arutelust, et paljudest asjadest me ei saa tegelikult üksteisest aru. näiteks kohe algusest peale ma ju ütlesin, et me peame otsima tõhusust seal, kus on kõige suuremad kaod. ning eriti just nimelt energia tootmise ja ülekandmise poole peal. Need on põhilised valdkonnad, kust me peame suuremat tõhusust otsima. kui me vaatame keskmiselt primaarenergia äh, konverteerimist elektrienergiaks, siis tõhusus on umbes nelikümmend protsenti keskmiselt ja kuuskümmend protsenti sellest energiast läheb kaotsi. nii et siin on tohutu koht, kus me saame tõhusust saavutada, sama hoonete puhul hoonete puhul võib-olla on see reserv väiksem, kahjud ei, või kaod ei ole nõnda suured, kuuskümmend, kuuskümmend viis protsenti on see tõhusus, aga sellegipoolest võime selleski valdkonnas rohkemat saavutada ja kiiremini. ma ei ole nõus, et seitsmes artikkel on piisav. me arutame neid asju siin ja me peaksime seda direktiivi paremaks muutma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oma nõnda, et kõik riigid öö, äh, omavad teatud ettekujutust sellest, kuidas energiatõhusust paremaks muuta. ja see muidugi ei välista seda neljakümmet protsenti või isegi rohkemat säästu, see on võimalik. aga kui me leiame tehnoloogiad, mis aitab energia äh, tõhusust paremaks muuta, kuidas ka fossiilkütusel äh, äh, toimivatel elektrijaamadel äh, tõhusamaks muuta ja tuumaenergia puhul kolmkümmend, kolmkümmend viis protsenti, aga söe puhul kolmkümmend protsenti, tuuleenergia puhul nelikümmend, viiskümmend protsenti ja kuni üheksakümmend protsenti on tõhusus hüdroelektrijaamades. nii et me peame vaatama, kus kohas on suuremad kaod sest et just seal me raiskame oma ressursse ja see on kahjulik ka meie keskkonnale. nii et kutsun üles variraportööre, et me peaksime siin vaadet laiendama. võib-olla peaksime ka definitsiooni muutma, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiivi definitsiooni muutma. teaduslikust vaatevinklist on need valed, peaksime isegi nii kaugele minema selline on minu ettekujutus meie tööst selle direktiivi osas. muidugi eh, tõhususe paremaks muutmine nõuab ka palju investeeringuid, nõustun selle kolleegiga, kes rahast rääkis, tõsi ta on, need on need vahendid, mis meil on, aga me peame ütlema ka, kus kohas neid vahendeid kasutada. suur tänu. on tõesti hea, et teete vahet lõpptarbimise äh, säästu puhul ja äh, primaarenergia puhul ja meil on hea näide hooned, hoonete kohta on eraldi direktiiv olemas. see on see direktiiv, millega ka teie tegelete. Äh, mm, või see praegune direktiiv, see tegeleb ka muude tõhususe teemadega, aga te rõhutasite ka seda, et energia ülekandmise kaod või ka kaevandamisel, kus me primaarenergiat kaevandame, siis me kasutame sealjuures ka väga palju ressurssi, nii et need kolm elementi tuleb ka arvesse võtta seal äh, pakkumise poole peal ja, ja need peaksid moodustama äh, üldise energiatõhususe paketi osa. hooned on jah, teistmoodi või eraldi nagu te mainisite. Teie lähenemisviis on väga tähtis ja komisjon mm, siin proovis meil ka vastust anda sellele küsimusele, kuid ma usun, et tööd on siin tarvis veel teha ja arutelusid veelgi pidada selle kohta, kui palju on meil võimalik muuta, arvestades uusi tehnoloogiaid, mismoodi me saame ka tööstuse poole peal seda saavutada, sest et see ei ole Mm, mitte ainult meie selline igapäevane tegevus, tehnoloogia on ka siin oluline ja selle paketi viies osa puudutab just seda eh, Energialiidu eh, paketi viies osa siis. nõnda, et kuidas eh, energiatootjad ise saaksid tehnoloogiat kasutada parimal moel. ma ei tea, kas seda kõike on võimalik ühes ja samas õigusaktis äh, lahendada, aga meie oleme alles oma töö alguses siin ja oleme vastutavad kogu selle paketi eest ja saame aru, et äh, energiatõhusus ei puuduta ainult äh, tarbimise kokkuhoidu, vaid kogu seda protsessi. kindlasti on meil veel üks uus koosolek komisjoniga või kohtumine komisjoniga sellel teemal ja kutsun sellele ka kõiki raportööre osalema. nüüd aga lõpetame arutelu sellel teemal, mis puudutab energiatõhusust, raportöör oli härra Kierek ja raportit esitatakse kahekümne esimesel või kahekümne teisel juunil. muudatusettepanekute esitamise aeg on kahekümne kaheksas juuni siis hakatakse neid arutama neljandal septembril. ja samasugune olukord ja sarnased tähtajad nagu ka Energialiidu juhtimise direktiiviga. nüüd aga läheme edasi seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja nagu te näete, oleme kakskümmend minutit juba ajast maha jäänud, aga loomulikult oli seda tarvis, sellepärast Uh, dear friends, next point in our discussion, promotion of Lähme edasi, järgmine päevakorrapunkt, äh, kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine, jällegi tähtis teema. kohalike kogukondade internetiühendus, kolleeg Carlos Torino on meie raportöör. kallid sõbrad, palun jätke siin ridade vahel oma eravestlused kolleegid, daamid ja härrad, meile meeldiks, kui te jääksite saali, aga kui te ei saa jääda meie sekka, siis palun lahkuge saalist vaikselt. nüüd vabandan, et ma teid, teid niimoodi äh, julmalt välja viskan. aga alustagem. kolleeg Zorinio, väga oluline seadusandlik tekst raport on tähtis, tegemist on oma, on algatusraportiga kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine. härra Sorinio kahekümne seitsmendal veebruaril tutvustas meile oma raporti eelnõu ja meie oleme valmis siis avatuks aruteluks. ja Sorinio, ma annaksingi teile alustuseks sõna. milline see teie raport siis nüüd välja näeb? suur tänu, härra esimees. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli teisel märtsil minu raportisse. ja selleks tähtajaks siis oli laekunud üks sada kaheksa muudatusettepanekut. ja sellest lähtuvalt siis panime me kokku kolmteist kompromissettepanekut. kümme nendest puudutavad äh, selle algatuse üldisemat äh, filosoofiat nii-öelda ja kolm puudutavad siis rakendusmenetlust. esialgne variraportööride kohtumine on juba toimunud seal äh, saavutasime me üsna laialdase konsensuse nende kompromisside üle. ja põhimõtteliselt äh, oleme me siis nende kompromisside läbi teatud probleemid lahendanud ja lühidalt siis ma mõnele nendest keskenduksin. nüüd äh, võrguneutraalsuse kontseptsioon kõigepealt. selle oleme me asendanud sõnadega avatud interneti juurdepääs. me oleme täpsemalt selgitanud selle, kes võivad osaleda Wi-Fi for EU projektis ja millised äh, kogud on need, kes saavad sellest piloot, selles pilootprojektis osaleda. me ei keskendunud piirkondadele, vaid äh, nägime ette, et need äh, Äh, vastutavad organid siis ise otsustavad, kes saavad vautšerid ja mis piirkonnad saavad vautšerid, kes on äh, hanke korras äh, vautšeri võitnud. Need piirkonnad peaksid aga olema täiesti avatud, seda nii ühenduse kiiruse kui ka mahtude osas. tagasime ka selle, et ressursid võivad olla ka täienduseks teistele lahendustele, meil on ju komisjoni pakett olemas, kuid me teame, et äh, meil on vaja kas äh, kogukonna enda tasandit või siis liikmesriigi tasandit lisavahendeid. oleme geograafilise tasakaalu aspekte äh, toestanud, oleme lisanud kaasatavuse mõõtme. liikmesriikidel on erinevaid lahendusi aga need peavad olema geograafiliselt äh, õiges raamistikus. ja võitlema peame ka digitaalse mm, lõhe ja kõrvalejäämise vastu ning igasugused takistused tuleb eemaldada, näiteks nagu äh, keeleküsimused, et kõigil oleks juurdepääs oma keeles ühendustele ja ette oleme näinud, et miinimum kolm aastat peaks siis olema nende organite tegevusaeg, kes vautšerid võidavad. ja me ei kavatse ennast siduda ühe tehnoloogiaga samuti. kui tehnoloogia vahepeal edasi areneb ja ja midagi uut turul juurutatakse, siis sellega tuleb arvestada. ja loomulikult äh, kvaliteet ja hind peavad olema sa-, tasakaalus, loomulikult siin ja seal on võimalik asju veel parandada, kahekümne viiendal aprillil me peaksime uuesti selle ettepaneku läbi vaatama ja nagu ma ütlesin enne, tegemist on pilootprojektiga millest võib tulevikus aga kujuda, kujuneda standard äh, teistele sarnastele äh, projektidele, näiteks nagu Euroopa gigabitti ühiskonna väljakujundamisele. ja loomulikult me tahame, et oleks võimalik, et äh, Wi-Fi for EU hanged, hanked avalikustatakse juba sellel aastal. suur tänu, Mari raportöörid proua Krostet esindab siin proua Sanderi. jah, suur tänu, härra esimees, mina ise ei ole Rahvapartei variraportöör, kuid asendan äh, täna kolleeg proua Sanderit. proua Sander vabandab, et ta ei saa osaleda istungil, sest pidi lahkuma täna natukene varem kui ette nähtud. proua Sander tahaks äh, tänada raportööri äh, suurepärase koostöö ja kompromissivalmiduse eest läbirääkimistel. rahvapartei toetab seda algatust öö, Wi-Fi for EU äh, ja see on väga hea äh, mõõde, aga see peab äh, keskenduma nendele piirkondadele, kus on seda tõesti vaja, näiteks nagu maapiirkonnad mõned konkreetsemad küsimused, näiteks nagu piirangud, kuidas äh, tagada see, et internet jääks äh, tasuta ja avatuks kõigile ja et kuidas kaitsta samas äh, selle avatuse kontekstis alaealisi. teisalt tuleb tagada see, et vahendid oleks õiglaselt jagatud liikmesriikide vahel ja kes ees, see mees põhimõte jääks paika Ansander, minu kolleeg, on veendunud, et kokkulepe on ilmselt äh, saavutatav äh, kiiresti, selleks et see plaan käivituks nii kiiresti kui võimalik ja et kodanikud saaksid sellest kasu lõigata. suur tänu selle esitluse eest ja nüüd saab sõna proua Van Bossuit ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, härra esimees minu seisukoht, ma kardan, on äh, täna jällegi hoopis teistsugune sellele, mis äh, variraportööride kohtumisest välja tuli ja mida teised kolleegid siin täna ütlesid. minu meelest on tegemist täiesti populistliku ettevõtmisega. see läheb maksma sada kakskümmend miljonit eurot. ma olen täiesti veendunud, et me ei suuda veenda oma kodanikke selles, et äh, selles tasuta internetiühendusele kulutatud rahast on midagi suurt kasu tulemas. pigem võiks see sada kakskümmend miljonit suunata taristusse, tagamaks tegevuse nendes piirkondades, kus äh, ühendust praegu ei ole. näiteks äh, väga suurt lisandväärtust töötab ju Euroopa ühendamise rahastu, millega toetatakse suuri taristuprojekte, miks mitte keskenduda sellele, et kitsaskohti meie taristutes eemaldada, aga praegu see projekt on äh, Junckeri kabineti üllitis, kes ei ole tegelikult mõelnud üldse sellele, mida see endaga kaasa toob. täiesti laest võetud programm. minu meelest äh, väga paljudes kogukondades on täna juba tagatud äh, avalikes hoonetes äh, vaba internetiühendus, aga ka eraettevõtetes, näiteks nagu hotellides ja restoranides ja komisjon ei ole absoluutselt mitte mingisugust mõjuhinnangut läbi viinud ega ka olukorra hinnang, olukorda hinnanud, kas meil üldse on probleem selle internetiühendusega ja kui, siis kui suur see probleem on ja minu meelest see on see plaan praegu siin lihtsalt mingisugune reklaamitrikk, see ei ole õige viis, kuidas Euroopa maksumaksja raha kulutada ja seega see ettepanek, mis praegu on esitatud, oma sõnades ütleb, et wifi jõuab nüüd äh, perifeersetesse piirkondadesse, keskustes kaugel asuvatesse piirkondadesse, aga tegelikult, mis on kogu selle asja mõju? kui järsku käputäis inimesi saab juurdepääsu tasuta internetile. meil on täna ees palju tõsisemaid probleeme ja sada kakskümmend miljonit eurot oleks minu meelest mõistlikum kasutada ära kusagil mujal tõsisemate probleemide lahendamiseks. ma tean, härra esimees, et meie parlamendis üritatakse alati jõuda kompromissile igal, igas küsimuses, aga mina arvan, et minu jaoks on see nüüd küll viimane piir, see läheb vastu kõigele sellele, mille eest ma olen võidelnud ja kindlasti ei ole see rentaabel rahaga ümberkäimine, aitäh! suur tänu! mikrofon palun, härra Puusek sõna saab härra Telitška. suur tänu, suur tänu härra Zorinjole ja teistele kolleegidele, variraportööridele. alguses ma suhtusin sellesse ettepanekusse suhteliselt ähm, tõrksalt ja nii nagu ECR-i kolleeg arvasin ka mina, et tegemist on mingisuguse ettevõtmisega, mille äh, eesmärgiks on ülejäänud paketti natukene kuidagi äh, toestada. aga ma ütlesin alguses, et ma kavatsen võtta konstruktiivse seisukoha, aga ainult siis, kui me saame aru, et kogu selle plaani tulemuseks peaks olema see, et tuuakse kaasa tõsine muutus ja ka see tähendab kultuuri muutust. ja, ja et, et toimub tõeline mentaliteedi muutus selle kohta, kuidas me üldse internetiühendust tagame üle terve Euroopa. ja mulle tundub, et me oleme selle sammuni jõudnud. ma arvan, et me oleme nõus sellega, et see on ühekordne süst, mina ei toeta kindlasti selle programmi jätkamist tulevikus, sest et selle programmi ainus eesmärk on nii-öelda tõuke andmine ma saan aru, et variraportööride vahel on äh, härra äh, Sorinja sõnade kohaselt äh, ko- äh,, koosmeel saavutatud. Äh, härra Sorinja hoiab kinni sellest põhimõttest, et kes ees, see mees äh, ja samas tahab tagada võrdsuse, ma arvan, et see ei ole päris nii lihtne, lähenemine peaks olema võib-olla natukene nüansirikkam ja kompromiss kaheksas vist on see sisse kirjutatud tuleb leida geograafiline tasakaal ja et üle, ei, et vältida digitaalset lõhet. kolleegid on rõhe, rõhutanud sellele, et maapiirkondades ja perifeersetel aladel on muidugi selle ühenduse tagamine palju-palju raskem. ja ma olen nõus selle kompromissi ettepanekuga, et me võtaksime välja viimase lause veel, eh, siis oleks isegi parem. minu jaoks on aga tähtis ka see, et viia, viidaks läbi hindamine, ma tahaksin näha mingisugust tagasisidet. ma tahaksin kindlust selle kohta, et komisjon tagab ka järelevalve, ma ei taha laskuda detailidesse, et mismoodi see järelevalve peaks välja nägema, aga komisjon peab saama ühenduse kõikide kohalike omavalitsustega, see ülesanne muuseas on ikka metsik, vaatame, kuidas te sellega hakkama saate, aga ma usaldan teie oskuseid, aga ma tahaksin, et hinnataks mitte ainult äh, seda, kuidas on kasutatud konkreetset konkreetsete projektide puhul antud raha, vaid et hinnataks ka seda, kas sellel on olnud võimendi efekt, kas see on andnud tõuke edasisteks arenduteks et näiteks kui mina äh, mingis kohalikus omavalitsuses N äh, selle projekti käivitan, et sellest lõikavad kasu ka minu naaberkogukonnad, sest see on ainus äh, põhjus selliseid asju teha kas sellest saab selline projekt, mis toestab teisi kogukondi ja motiveerib neid ka. kui see nii on ja seda tõestada saame, siis tõesti ma arvan, et see projekt on olnud väga kasulik, aga selleks on vaja komisjonipoolset hi hinnangut ja analüüsi. ei laskuks detailidesse. ma esialgu olin tõrges, nagu ma ütlesin aga härra Sorinio on olnud väga avameelne ja mõistlik ja seega need kompromissettepanekud, mis on esitatud, väärivad minu toetust nendel tingimustel, mille ma siin välja ütlesin. suur tänu, härra Tsilikiotis kuuelt. suur tänu, härra esimees ja lubage mul alustada Carlos Sorinio tänamisest suur tänu tõesti nende väga produktiivsete arutelude eest, mis meil on olnud variraportööride kohtumisel. ja suur tänu, et te olete tähelepanu pööranud kõikide fraktsioonide prioriteetidele. meie oleme raportööri seisukoha nõus, et see algatus väärib toetust selleks, et tasuta internetiühendus jõuaks meie kogukondadesse. me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud aga oleme nõus ka kompromissmuudatuse ettepanekutega. meie jaoks väga tähtis on see, et eh, see internetiühendus tagatakse eh, ennekõike tasuta ülikoolides ja teistes avaliku sektori hoonetes oleme nõus raportööriga ka selles osas, et eh, loomulikult tuleb anda ka korralik eelarve selleks ettevõtmiseks, et sellest, nendest rahadest piisaks geograafilise tasakaalu saavutamiseks. aga on tehtud ka ettepanek et äh, peamiseks põhimõtteks peaks olema ka sees see mees põhimõte mina arvan, et need kaks mõtet lähevad tegelikult teineteisele vastu ja seega ma võtaksin selle, kes ees, see mees viite ikkagi välja. ja äh, minu meelest me peame tagama selle ennekõike, et kohalikud omavalitsused äh, saavad äh, ähm, rahulikult tegutseda ja ei peaks kiirustama, kui nad äh, tahavad tingimustele vastata. ja lisaks sellele ma arvan, me peaksime keskenduma taolistele piirkondadele nagu Euroopa saare piirkonnad, mägised piirkonnad äh,, perifeersed alad ne, nemad peaksid olema kindlasti prioriteetsed taoliste ühendusprojektide puhul. tähtis on see, et inimesed kõikidel sotsiaalsetel tasanditel saaksid ühenduse, internetiühenduse ja kindlasti tuleb selgeks teha see, et traadita internetiühendus peaks olema tasuta ja sellega ei peaks kaasnema mingisuguseid varjatuid kulusid ja, või, või mingisuguseid reklaamikohustusi eh, või andmete kasutamist või nii edasi. suur tänu, härra Blanco Lopes! Muchas, muchas gracias, presidente suur aitäh! ma tunnen tõesti suurt headmeelt selle mm, väga hea koostöö e, puhul ja tõlgid ütlevad, et kuulavad halvasti kõnelejat, sest et ta ei räägi mikrofoni. no obstante, no obstante, si considero necesario. hoolimata sellest e, leian, et on vajalik et me üritaksime leida sünergiat teiste Euroopa fondidega ning et äh, tagaksime eelkõige just vähem arenenud või üleminekupiirkondade kaasatuse. see aitaks kaasa sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele kogu Euroopa Liidus ja see aitaks samuti kaasa äh, digitaallõhe vähendamisele. me peaksime samal ajal ette nägema ka teatud tagatised. seda selleks, et äh, tagada miinimumtingimused äh, ja määraksime sellega ära miinimum ähm, internetikiiruse, kiiruse turul. suur aitäh! Äh, peadirektorat Connect komisjon, härra, jah, peatüüp Püü, palun aitäh! tervitame seda, et äh, selle komisjoni liikmete arusaamad ühtivad suuresti. peamiseks mureks komisjoni jaoks on ajastamine, seda toonitas ka raportöör. meie jaoks on äh, hästi oluline, et see algatus äh, saaks käivitatud võimalikult kiiresti, tervitame seda, et parlament ka aitab kaasa omalt poolt sellele. üks asi, mida siin ei mainitud, eh, puudutab eelarvet. ja see on ka üks selliseid küsimusi, mis vajab eh, tähelepanu selleks, et me suudaksime jõuda triilogil kiire kokkuleppeni. mis puudutab teisi mõõtmeid, mida siin ka mainiti, siis see et seadusandluse poolsed piirangud peaksid olema pragmaatilised pigem, tasakaal erinevate territooriumite vahel e, ja ja kes SMS põhimõte, need saab omavahel sobitada komisjoni jaoks on see oluline, rakendamisel me peame eh, tagama õiglase eh, vautšerite lubade väljaandmise kogu Euroopas. ja samuti peame tagama, et eh, struktuurifondidega oleksid need kooskõlastatud, peame vaatama ka samuti, kuidas esimesed pakkumised korraldatakse, see on üheks meie eesmärgiks, me peame kindlasti töötame selle nimel et ka läbipaistvus oleks tagatud aruandluses mõju kohta ja loodetavasti saavutame positiivseid tulemusi kõikjal Euroopas. kolleeg Zorinjo, palun. suur aitäh! mina tahaksin tänada kõiki neid, kes arutelus osalesid eelarvet puudutav küsimus on muidugi üheks triilugi peamiseks äh, arutelupunktiks. ja kui seda punkti mainitakse, siis eelarvekomisjon kindlasti selle tõstatab omalt poolt. aga ma arvan, et me peame siin ühtselt, äh, ühtse rinde moodustama, peame kõvasti tööd tegema, sellepärast et praegu on meil üheksakümmend viis miljonit eurot ette nähtud selle algatuse jaoks. aga ma usun, et me võiksime kaugemale minna. teiste struktuurifondide või siis liikmesriikide vahendite arvelt. teisalt on jällegi selge, et meie eesmärgiks on leida kõige paremad lahendused ja samuti eh, piirangute küsimus, see on eh, miski, mis vajab lahendamist. ja mis puudutab kaasatust, seda mainis eh, veel üks kolleeg, sellest me oleme omavahel rääkinud, selle kohta on meil ka muudatusettepanek, et seda mõõdet tugevdada rahastamine, raha, mm, raha teenimine, see on ka üks olulisi punkte, kolleegid rääkisid sellest, ma usun, et me oleme ikkagi jõudnud päris hea tasakaaluni kes SMS põhimõttega, sest et me peame arvestama ajakavaga, aga liikmesriikide kavad loodetavasti suudavad meile sellised kriteeriumid äh, kehtestada, mis ikkagi lasevad kõige kiirematel esimesena oma teenust pakkuda ning samas äh, ka teatud tasakaalu tagada. et see erikolleeg rääkis läbipaistvusest ja et, et ECR võib-olla arvab, et on muid vahendeid taolis-, äh, muid ähm, äh, kohti, kus neid rahalisi vahendeid kasutada, meie nii ei arva, me arvame, et me peaksime just selle initsiatiivi raames äh, neid vahendeid kasutama. Ähm, ja loodetavasti saavutame siin kompromissi. suur aitäh! me hääletame ITRE-s kahekümne kaheksanda aprill kaks tuhat seitseteist täiskogul. Äh, millal see tuleb täiskogule, otsustatakse hiljem. aitäh raportööridele, variraportööridele, läheme kaheksateistkümnenda punkti juurde. Euroopa uuringuteenistuse tutvustav uuring Horisont kaks tuhat kakskümmend ja seda tutvustavad meile meie teadlased äh, uurimiskeskusest äh, Euroopa Parlamendist. jah, siin te oletegi, väga kena. ja direktor Schmidt tuleb ka kohe Euroopa Komisjonist. no ootame põnevusega teie ettekannet see puudutab Horisonti kaks tuhat kakskümmend, ka meie järgmine punkt tegelikult puudutab seda. meie raportööriks on proua Soledad Kabelson-Ruiz. väga huvitav on see, mida teie arvate meie hinnangust. ma saan aru, et see on just peamiseks punktiks teie ettekandest, palun. härra Mike Coyne meie uuringute keskusest. jah, aitäh! esmalt tahaksin ütelda, et see kaks tuhat kakskümmend horisondi hinnang on osaks laiemast rakenduse hinnangust, mida viib läbi mõjuhinnangu üksus. ja te näete slaidil ka teisi uuringuid, mis selle raames tehakse. mina räägin Horisont kaks tuhat kakskümmend eh, kolmest prioriteedist, eh, teaduse ja tööstuse aspektist ja minu kolleeg käsitleb teisi aspekte. niisiis, esmalt eh, teaduse prioriteet siin, me nägime, et ka Euroopas on tugev toetus just sellele osale programmist ning see panustab kõvasti tipptasemele teadusesse ja meie konkurentsivõimesse. kui vaadata erinevaid komponente, siis Euroopa Teadusnõukogul on tugev toetus ja tegemist on edulooga. teadustaristud on kaasa aidanud on, ta, ta on kaasa aidanud infra-, taristute integratsioonile, uued tehnoloogiad on samuti sellesse kõvasti panustanud ning nanoelektroonika, kvantumkommunikatsioon äh, ja muud süsteemid. Maris Lovoska Curie Äh, tegevuse alusel oleme me talente toonud siia ning äh, teinud seda siis hariduse innovatsiooni vallas. mis puudutab liidrirolli tööstuses, siin me näeme, et tööstuses hinnatakse suuremat rahastust innovatsioonile, eriti läbi uute instrumentide, mis on suunatud VKE-dele ning äh, innovatsiooni kiirdele, fast track innovation me kasutame ka era- ja avaliku sektori partnerlust. Äh, põhiuuringute äh, rahastamise vähestamisel on negatiivsed tagajärjed äh, teadusele ja tööstusele ja samuti näeme, et tööstuse ja teaduse koostöö käib tehnoloogilisel tasandil. tööstustehnoloogia osas viiskümmend kaks protsenti toetustest läheb erinevatele äriettevõtetele. kakskümmend kuus koma seitse protsenti üldiselt, kuna tegemist on väikestega ning mis puudutab IKT-d, siis üldine äh, lähenemine on rahuldav ja me tegeleme selliste väljakutsetega nagu suurandmed, äh, pilveraalindus ja nii edasi. väljakutsed ühiskonna tasandil, siin me näeme, et on erinevusi erinevate äh, väljakutsete osas, osaluses äh, era- ja kasumipõhiste ettevõtete puhul. arukas roheline integreeritud transport viiskümmend viis koma kolm protsenti osalust erasektorist samas äh, äh, turvaline, puhas, tõhus energia siin äh, on ka osalus suur, aga tervishoid ja demograafiline muutus ning heaolu kakskümmend seitse koma kakskümmend seitse koma üheksa protsenti Euroopa muutuvas maailmas. kui neid erinevusi vaadata, siis osaliselt saab seda selgitada sellega, et ähm, teadustööde vajadus erinevates valdkondades on erinev, kuid samuti on erinevaid instrumente valitud ja see äh, siis suunab osaluse ühes või osalust ühte või teise suunda. samuti tuleb arvestada siinkohal seda, et toimub ka muud. meil on innovatsi-, innovatiivse meditsiini algatus näiteks. nüüd me selgitasime välja ka teatud hulga võtmetähtsusega küsimusi. esmalt äh, valikuprotsess, mis on väga kõrgetasemeline, äh, on viinud selleni, et osalevad eelkõige eliitasutused ning äh, see ei ole julgustanud laia osalust. innovatsioonimudel on meil lineaarne ning see ei panusta samuti kaks tuhat kakskümmend eesmärkidesse. me näeme, et see on ka regioonide osalust vähendanud. me panime tähele, et ka ajude väljavoolu kohta on tehtud äh, märkusi Euroopasse, sellest on saanud tõsine väljakutse paljudele riikidele. samuti see, et kui Euroopa soovib oma kolmeprotsendilist SKT eesmärki saavutada investeeringute osas teadus- ja arendustegevusse, siis me peame leidma veel miljon uut teadlast. tööstus- ja teadusvaldkonna osalejad hindavad äh, rahvusvahelisi partnerlusi. see on oluliseks osaks äh, lisaväärtusest kogu programmi puhul samas tuntakse, et eh, suurte konsortsiumite haldamine on raskepärane. osalejad tervitavad eh, toimuvat lihtsustamust, lihtsustamist, aga ütlevad, et saab veel rohkem ära teha eriti seoses äh, sisekulude aruandlusega ja IPR teemadega. programmi raames kogemuste vahetamine võiks aidata tööstuse osaluse suurendamisele kaasa ja samuti leidsime, et programm ei jõua iduettevõteteni, mis on dünaamilised ja innovatiivsed, nendel oleks vaja teistsugust rahastamist sellel kriitilisel perioodil. sünergiad riiklike regionaalsete programmidega on alles pihta hakanud seda on keerukas seetõttu kommenteerida, meil ei ole veel piisavalt äh, tulemusi samuti panime tähele Euroopa struktuuri ja investeerimisfondi teatud osad ei lähe kokku meie aruka spetsialiseerumisega, kui me käsitleme laiemaid äh, väljakutseid ühiskonnas. ühest, ühest küljest me näeme, et on kontsentreeritus, teisalt tegeletakse väga laiade teemadega. soovitused Äh, liiga suur äh, osalus, liiga suur tarbijate arv, selle vastu võiks äh, midagi ette võtta, paremini määratleda pakkumisi, parem nõuanne võiks samuti sellele kaasa aidata ning samuti õppida rohkem erinevatest kogemustest, IKT teemad. me näeme, et siin on veel võimalik äh, suurandmete puhul olukorda äh, parandada ning ka võla küsimus rahastamise puhul on endiselt üks, mis tõstatub. mis puudutab äh, hindamispaneele, eriti just kõrge tehnoloogia puhul võiksid omada natukene paremat tasakaalu, kus oleksid juba ärihuvid tasakaalustatumad. suur aitäh teile! tegemist oli siis teaduse ja tööstuse perspektiiviga ja nüüd räägime majandusest ja rahastamisest Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul. suur tänu! nagu öeldud, tegemist on Horisont kaks tuhat kakskümmend hindamisest ka majandus- ja rahanduslikust perspektiivist ja annan teile lühikese ülevaate, loodan, et õnnestub nii, ja räägin teile lühidalt metoodikast, seda, mis me saa-, leidsime ja tulem-, soovitusi. vaatasime erinevaid äh, tööriistu ja andmeid äh, mis hõlmab siis kõiki ra-, äh, Euroopa Liidu rahastatud programme, vaatasime konkreetseid programme kahe, Horisont kahe tuhande kahekümne alusel ja tuginesime ka intervjuudele, juhtumiuuringutele ja nii edasi. see ei ole väga põhjalik hindamine, see oleks olnud palju rohkem aega, tegemist on sellise kõrgetasemelise hindamisega, aga kogu meie analüüs tugineb faktidele, mida me saame tõendada, samuti oleme saanud mujalt teavet, see on ka raportis olemas, aga osa sellest teabest, kui me leidsime, et see ei ole asjakohane, siis selle oleme ka jätnud välja ja ei ole võtnud arvesse oma soovitustes ja järeldustes. millised olid need põhilised tulemused siis, mida me leidsime? sidusrühmad paljastavad seda, et neil on hea nägemus selle kohta ja arvamus ka selle kohta, kuidas see programm töötab vaatame siis, mis need põhilised äh, tulemused olid, mida me leidsime. üks Horizoni äh, eesmärkidest on sel, et nad peaksid tööhõivet ja kasvu edendama Euroopas ja see oli ka üks küsimustest, mida meie pidime äh, uuringu äh, puhul välja selgitama. selgus, et see on üks keeruline meede, mida hinnata. selleks on erinevad põhjused osa mõjudest võib ilmneda paljude aastate jooksul, võib-olla isegi kümne aasta jooksul või kauem. ja osa nendest mõjudest võivad ilmneda näiteks innovatsiooni vormis, nii et on väga keeruline hinnata, mis sorti need mõjud on. on öeldud, et on terve öö, rida mõõdikuid, näitajaid selleks, et programmide toimumist toimimist, noh näiteks patendid, VKE-de kaasamine ja nii edasi, aga need tunduvad olevat liiga üldised eh, selleks, et me saaksime seda, neid hästi hinnata, seda programmi erinevaid elemente. on raskusi, kuidas neid programme ka hinnata, aga kõigepealt vaatame eh, kolmandat punkti, see on üks nendest tulemustest nimelt, nimelt et erinevatel osalejatel on erinev arusaam sellest, kuidas programmid äh, on kujundatud. osad leiavad, et võib-olla soositakse teatud valdkondi teiste arvelt, siis on ka teisi vaateid selle kohta, kas peaks, ähm, kas peaks ta pigem alusuuringutele põhine, tuginema või rakendusuuringutele. Äh, siis leitakse ka, et võiks olla erinev tasakaal äh, lühikese ja pika tsükliga valdkondade vahel. kuidas on siis võimalik neid erinevaid muresid äh, käsitleda, mida sidusrühmadel on? selge vastus peaks olema, et programm on suunatud nendele valdkondadele, kus on tegemist strateegiliste prioriteetidega, aga küsimus on siis selles, kuidas on need strateegilised prioriteedid sõnastatud. ja programmi eesmärk tuleks määratleda avaliku hüve alusel äh, või mida need programmi osad annavad ühiskonnale. see on täiesti selgesti mõjuhinnangus välja öeldud, nimelt et Horizon kakskümmend kakskümmend, mis käib Horizon kakskümmend kahekümnega kaasas, aga oleks hea, kui iga prioriteet oleks paremini äh, seotud selle turutõrkega, mida püütakse lahendada see puudutab nii välistingimusi, mida erinevad, mida need programmid võivad tuua kaasa ja kuidas nad võivad ka edendada mingeid teiseid, teisi valdkondi. küsisime eelarvete kohta, kuidas eelarveid on eraldatud ja tuligi kohe välja, et taot-, mõnedest programmidest ta-, on taotlejad väga palju ja edumäärad väikesed võib-olla programmi jaoks omaette probleeme ei ole. kui on väga palju osalejaid, eh, teadlasi, see on ju väga positiivne asi. see tähendab seda, et teadlased eh, on hästi teadlikud eh, ja esitavad oma pakkumised, tahavad osaleda selles programmis, aga teisisõnu oleks olnud probleem just see, kui me oleksime leidnud, et on vähe osalejaid ja mõnes programmi osas oli tõesti väga vähe osalejaid ja sellepärast need osalejad ehk said said võib-olla sajal protsendil juhtudest oma taotlus rahuldatud. ja sellega oleks võinud jälle kaasneda negatiivne mõju. näiteks selgus, et mõned osalejad vaatavad ära, missugune see edumäär on, enne kui hakkavad erinevatel programmide raames taotlusi esitama. ja see võib jälle takistada öö, äh, öö, äh, mõningatel teadlastel taotlusi esitada sellepärast on oluline, et teadlased näeksid seda äh, protsessi õiglasena. ja veel, mis me leidsime, on järgnev. mõned osalejad on avaldanud muret hindamisprotsessi pärast äh, pakkumiste puhul. muidugi need mõned probleemid võivad tuleneda sellest, et need olid et need tulenesid nendelt äh, uurijatelt, kes ei saanud, äh, ei osutunud võitjateks aga meile tundub, et kogu programm tegelikult tugineb sellele, et hindamisprotsess peab olema legitiimne. tuleb tegeleda läbipaistvuse küsimustega ja hindajad peavad olema öö, nõuetekohase ekspertteadmisega. lihtsustamist võrreldes eelmise programmiga on olnud küll päris palju, aga oleme siiski kuulnud ka muresid sellest, et soositakse pigem juba öö, kogemustega teadlasi ja on terve hulk igasuguseid grantide kirjutajaid öö, välja esile kerkinud, kes tegelevadki selle, nende, nende, nende asjadega. samuti oleme leidnud, et toetused lähevad teatud kindlatele taotlejatele alati. sellist koondumist oleme märganud. ja samuti võib olla ka liiga palju äh, poliitilisi eesmärke, mida püütakse saavutada üheaegselt. ühelt poolt tahetakse, et oleks suurepärane teaduse pool, aga samal ajal, et oleks ka kaasatav või et ühiskonda kaasataks. Lähen kohe üle soovituste juurde, jätan mõned slaidid vahele. nii et kõigepealt probleemi defineerimine ja miks need erinevad eesmärgid äh, niisugusel moel siis on kaasatud. parem on vaja, paremini tore, tuleb defineerida ja paremini tuleb seda ka edastada äh, sidusrühmadele äh,. pakkumiste või hangete suurust ja ulatust tuleks hinnata, võttes aluseks tõendid, tõendid, mida äh, on toodud välja seoses nende turutõrgetega samuti tuleb projekti tulemusi väga teraselt seirata, tuleb hinnata, kui palju tegelikult nendest probleemidest on siis lahendust, lahendatud ja kaks järgmist punkti on võib-olla vähem tähtsad, nagu kvaliteedikontroll, mis puudutab siis hindamisprotsessi taotluste puhul ja lihtsustamisprotsess. Äh, aga ikkagi vajatakse selgitusi ja juhiseid selle kohta, missugused on kõige suuremad vead taotluste esitamisel, nõnda et neid ei esi-, neid ei tuleks nii palju ette. suur tänu. kahjuks meil on aega vähe. ütleksin, kallid kolleegid, seda, et need kolm äh, härrasmeest, kes meil siin ees istuvad, äh, väga hästi tuntud äh, peadirektor Robert Jan Smith ja kaks teadlast ka tulevad, mm, võtavad osa ka meie arutelust järgmise päevakorrapunkti alusel. see puudutab siis Horisont kakskümmend kakskümmend vahehindamist ja üheksanda raamprogrammi ettepanekut, see on meie järgmine päevakorrapunkt siis. nii et kui teil on võib-olla mingi lühiküsimus, siis võiks seda öö, suunata nendele kolmele meesterahvale siin järgmise päevakorrapunkti raames, aga sellepärast, et aega on meil vähe aga kui teil on väga-väga küsimused, mitte mingeid kommentaare, lihtsalt küsimused, siis seda võite esitada praegu, palun. väga lühikesed küsimused. või arutelu jooksul pärast siis, jah? hästi. Lähemegi siis äh, raporti juurde. meie äh, raportöör on Soledad Cabezon Ruiz. Teie teate seda teemat väga hästi ja proua Cabezon-Ruiz, palun, et al-, algataksite siis raportöörina nüüd selle arutelu. presidente eh,, bueno, yo. suur tänu. suur tänu. püüan siis teha lühidalt, nõnda et aruteluks jääks võimalikult palju aega ja kommentaarideks. raporti projekt äh, püüab siis vaadata seda, et kõik need erinevad huvid ja vaatevinklid erinevatest sidusrühmadest oleks tasakaalustatud moel esindatud. osalejad, siis on teadlased, ülikoolid, ettevõtjad, tööstussektor, huvide kolmnurk. see koostöö erinevatest osapooltega on olnud väga viljakas, ka see, mis me siin viimase aasta jooksul oleme teinud ja samuti oleme teinud visiite Hispaaniasse, Poolasse ja nii edasi, et vaadata, kuidasmoodi need projektid toimivad nii avalikus kui eva, erasektoris ja loomulikult head koostööd ka variraportööridega olen teinud. kõigepealt väga positiivne hinnang mitte ainult minult endalt, vaid kõigilt neilt, kellega me oleme kõnelnud. see üld, üldiselt hinnatakse Horisont kahtekümmend kahtekümmend väga positiivselt. ja on oluline, et see positiivsus kestaks. teiseks, julgeolek, stabiilsus, ennustatavus see on kõik teadlaste jaoks väga oluline, kui me jõuame üheksanda raamprogrammi ettepaneku juurde, see on loogiline samm edasi ja, ja tippteaduse kontseptsioon, see peaks jätkuvalt olema prioriteediks, nii nagu Horisont kahekümne kahekümnegi puhul. ja see programm äh, sai ju alguse väga raskes majanduslikus olukorras äh,, kus oli tarvis konkurentsivõimet ja innovatsiooni Euroopas vägagi mm, tõhustada. samuti on oluline, et me peaksime meeles ka neid uusi äh, väljakutseid, mis viimase paari aasta jooksul on esile kerkinud ja heitma pilguga tulevikku, nii nagu ksenofoobia, terrorism, vaesus ja nii edasi aga kui nüüd vaadata asja konkreetsemalt, siis tahaksin äh, käsitleda mm, raamprogrammi äh, eelarvet. Horisont kakskümmend kakskümmend on olnud tohutult edukas just sellepärast, et väga palju on on olnud projekte, osavõtt on väga aktiivne olnud, kuid ainult neliteist projekt, eh, protsenti nendest eh, taotlustest saavad lõpuks rahastuse. ja paljud projektid ei saa raha, aga samal ajal nad on ikkagi suurepärased projektid. nii et üks üheteistkümnest enam-vähem eh, taotlusest saab raha meie parlamendina tahaksime, et kaheksanda raamprogrammi puhul äh, rahasid suurendatakse ja loodame nüüd, et ka üheksanda raamprogrammi puhul äh, oleks rohkem raha ette nähtud. et see sada miljonit, mis kõrvale pandi äh, selle jaoks, see oli meie ettepanek, tahame, et see ikkagi jääks nõnda. tahaksin öelda ka seda, et tegemist on väga tähtsa projektiga teadusmaailmas, aga ei saa seda kasutada ainult ainsa programmina konkurentsivõime ja tippteaduse edendamiseks Euroopas. kõik sidusrühmad peaksid, kõik liikmesriigid peaksid saavutama eh, Barcelona tippkohtumisel kokku lepitud kolmeprotsendilise eh, eh, skp osa eraldamise teadus- ja arendustegevusele ja ka erasektor saab anda siin olulise panuse, kuid seda tuleb saavutada, seda rahastamist tuleb saavutada ja selleks tuleks kaasata ka enam VKE-sid, rohkem kui üheksakümmend protsenti teadusvaldkonnast langeb VKE-de arvele Euroopas. palutaks kõnelejal kõnelda aeglasemalt, nõnda et tõlgid saaksid järge pidada katsun siis natuke aeglasemalt nüüd, ütleb kõneleja. oluline, et teadusuuringud oleks pühendatud just sellele, mida ühiskond vajab ja ühiskonna erinevad väljakutsed äh, vajavad. samuti on tarvis äh, investeeringute tulusust äh, mõõta ka ühiskondlikus plaanis, nagu näiteks ebavõrdsuse vähendamine eriti äh, räägime ka äh, teadusdiplomaatiast, see on väga oluline uues, äh, uuel ajastul. kahetseme, et viis protsenti on kahe koma viie protsendi peale langenud selles raamprogrammis ja, ja parlamendi uuringuteenistuse tutvustuses räägiti rohkem tippkeskustest ja vajadusest rohkemate eh, tippkeskuste järele. mina arvan, et neid on tõesti veelgi vaja. kui me vaatame neid keskusi, siis eh, jah, väga palju ei peaks kontsentreeruma kõik ühte kohta teiste arvelt. sellepärast on meil paremini hinnata projekte tarvis ja samuti peame vaatama ka, et palkadega mingit diskrimineerimist ei oleks okay.. midagi kokkuvõtteks. sotsiaalteadus juba nimetasin ja see parem sünergia, parlamendi uuringuteenistuse uuring räägib enam ka eh, globaalsemast vaatest selleks, et saavutada neid sünergiaid ja paremat koostööd on tarvis teha ja täiendavuse põhimõte on samuti oluline ja, ja seda, et erinevad programmid omavahel haakuksid, seegi on tähtis. ja et, et oleks ka nelikümmend protsenti naisi, teadlasi ja koordinaatoreid nendes projektides, see on samuti üks sihtmärk, mida on seatud. kui teadusuuringute tulemusi vaadata siis see ei ole alati äh, ühtemoodi, kui me võrdleme naiste ja meeste äh, tulemusi siin. ning lõpetuseks tahan öelda, et suuremat läbipaistvust on tarvis rahastamise osas. on suur lõhe siin, mõnel puhul on ainult null protsenti, äh, kui me räägime, aga projektide äh, suurust on tarvis samuti öö, vaadata, et meil on tarvis nii väikesi kui ka suuri projekte. tööstussektor ja suured firmad saavad projektides osaleda, mis, kui nad annavad selge lisandväärtuse Euroopa tasandil ja rahastamisinstrumentidest rääkisin ka juba, et needki on olulised. The... nüüd kuulame variraportööre ja üks meie liikmetest, proua Niiber, tahtis öelda ka paar sõna ja esitada küsimuse. tema saab siis kõigepealt enne sõna, proua Liiber, ja siis teised. suur tänu, see on tõesti väga kena. ma tahaksin pöör-, tänada komisjoni esindajaid selle avatud äh, ja ausa analüüsi eest. me peame tõesti Horisont kahe tuhande kahekümne osas eh, väga ausalt eh, vaatama faktidele näkku, mul on hea meel, et te keskendusite detailidesse ja rääkisite sellest, kus on vaja tulevikus eh, korrektuure sisse viia. mulle see tõesti väga meeldis ja tavaliselt on nii, et komisjon teeb mingisuguse ettepaneku, meie muudkui kritiseerime. nüüd see avatud dialoog minu meelest on väga teretulnud, aga nüüd äh, veel mõned lisaküsimused, kas sain õigesti aru, Horisont kaks tuhat kahekümne puhul äh, oleme me läinud äh, põhiuuringutelt äh, sellele, et rõhuasetus on pandud tulevikuuuringutele, innovatsioonile, me tahame, et programmides oleks rohkem osalejaid ja kui ma nüüd teist õigesti aru saan, siis tegelikult ausalt öeldes see eesmärk ei ole täitunud seda me ei ole saavutanud, vaid äh, samad ja keskused osalevad nendel pakkumistelt ja tulemuseks on see, et väga paljud on demotiveeritud ja ei tahagi osaleda üldse, sellepärast et neid osalejaid on väga palju. ja selle vastu oleks võimalik ilmselt kuidagi äh, vastusamme astuda, aga ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas teil on mõtteid selle kohta, et mida teha kuidas äh, seda Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, natukene paremini korraldada, seda poolt ja kolleeg, kui ma tohin kui te tahate, et liikmesriigid ka panustavad, siis see on väga positiivne. aitäh ja nüüd meie variraportöörid, proua Kudritška saab sõna Euroopa Rahvapartei nimel kõigepealt. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, vabandada kõigepealt. mina arvasin, et Angeelika Niibler ongi meie variraportöör, sest et äh, ta kommenteeris otseselt seda, mida öeldi. ta kommenteeris meie raportööri raportit kõigepealt ma tahaksin aga Soledadi tänada hästi tehtud töö eest, sa oled väga palju panustanud sellesse raportisse ja see raport on tõesti väga huvitav. loomulikult see ei tähenda seda, et me ei kavatse seda, sellesse esitada muudatusettepanekuid, aga igal juhul ma tahaksin tänada sind tehtud töö eest. meie muudatusettepanekud keskenduvad üheksandale raamprojektile, programmile, vabandust mitme-mitme kohtumise jooksul, mis meil on olnud parlamendis, oleme käinud Hispaanias, Portugalis, Poolas ja kõikide nende kohtumiste jooksul on meil olnud võimalus otse kohtuda ka teadlastega ja tööstussektori esindajatega. ja me teame, millised on nende seisukohad ja milliste probleemidega nad täna on silmitsi. ja mida meie siis arvame? me oleme nõus paljuski sellega, mis on välja pakutud oleme nõus äh, sellega, et äh, eelarve peaks äh, järgmise raamprogrammi puhul olema sada miljonit eurot ja me arvame, et peaks jääma selle kolme samba struktuuri juurde, kuid kolmas sammas, ühiskondlikud väljakutsed, peaks olema natukene paindlikum. muidugi me tahaksime ka suuremat sünergiat üheksanda raamprogrammi ja tõukefondide vahel näha eh, meie struktuuriinvesteerimisfondid ja strateegiliste investeeringute fond EFSI peaks ka olema paremini koordineeritud, koordineeritud paremini kogu see pakett ka riigiabi reeglitega ja, ja seadusandlusega liikmesriikides. ning lisaks on meil vaja lihtsustust ja selgust avaliku ja erasektori partnerlust arvesse võttes eriti mis puudutab Euroopa Innovatsiooninõukogu loomist. oluline on ka see, millest rääkis juba Soledad. tuleb saavutada parem tasakaal teaduse ja innovatsiooni rahastamisel ja suurte ja väikeste projektide vahel ka kaasavat teadusuuringute valdkonda tuleks parandada ja siis veel üks küsimus, millest me oleme ka kohtumise jooksul rääginud, rääkinud. kaitseuuringute äh, programm peaks jääma väljaspoole üheksandat raamprogrammi ja nagu ma aru saan, komisjon on ka selle kaasa sammu astunud. kõige olulisem meie jaoks on üheksanda raamprogrammi puhul see, et äh, ületaotluste arv äh, tuleks keskenduda selle vähendamisele, aga edukuse suurendamisele. edukus on olnud praegu natukene kehv ja selles osas tuleks suur samm edasi astuda, tuleb laiendada osalejate ringi, see on väga tähtis, ma olen seda ikka jälle rõhutanud, selles sõnavõtus ei ole midagi uut. ja lisaks sellele ei peaks mitte ainult osaluse laiendamisele keskenduma, vaid äh, mitte ainult instrumente looma, vaid ka raha andma selle jaoks ja naisküsimused, ma olen nõus, et on vähe naisi, kes osalevad äh, taotluste läbivaatamise paneelides Euroopa Komisjonis ja ma arvan, et komisjon peaks midagi selles osas ette võtma aga ma ei ole nõus äh, sellega, mis nüüd siia on kirjutatud. et äh, tuleks luua mingisugune lisakriteerium, millega hakatakse siis naisi eelistama, naisteadlasi. minu kogemus on näidanud äh, seda, et ükski naisteadlane isegi kõige feministlikuma mõttelaadiga nendest ei toeta sellist kriteeriumi sest et äh, sellega nad ütleksid, et nad on nõrgemad kui nende nais, meeskolleegid, et neil on vaja mingisuguseid erikriteeriume. me tahaksime, et äh, konkurentsi aluseks olekski nende teadmised ja oskused, aga see ei tähenda seda, et äh, selles hindamispaneelis ei peaks olema rohkem naisi, peaks olema. ja lõpetuseks ütlen veel nii palju, et ma tahan tänada härra Egertit tema koostöövalmiduse eest. kui me valmistasime ette oma seisukohavõttu, suur tänu kõikidele variraportööridele, suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel proua Ann Bossovit. suur tänu, ma teen väga lühidalt mul oli väga hea meel, kui ma seda raportit lugesin minu meelest suurepärane peegeldus nendest aruteludest, mida me oleme pidanud meie variraportööride kohtumisel, kohtumistel ja mm, on äh, väga hea kokkuvõte nendest visiitidest, mille me oleme teinud. tahaksin tänada ka komisjoni, sest minu meelest on komisjon jaganud meiega väga kasulikku infot ja teinud seda vägagi objektiivselt ja ka see peegeldab väga hästi seda tööd, mida me oleme teinud Horisont kahe tuhande kahekümne töögrupis. väga tähtis on minu meelest see ja sellest on ka viidatud, et Horisont kahe tuhande kahekümne jätkuprogramm saaks rohkem rahalisi vahendeid. ärgem unustagem Brexitit, ka see hakkab nüüd mängima kaasa ja sellega tuleb arvestada ja lisaks sellele on meil vaja ettevõtlussõbralikku Horisont kahte tuhande kahekümmet. praegu on ettevõtlusringkondadel ikkagi väga raske veel oma projektidele saata heakskiit või isegi, et neid hakatakse üldse kaaluma Horisont kahe tuhande kahekümne projektide all. nii et takistusi praegu on ja rohkem tuleb anda tagasisidet ettevõtetele, kui nende projekt tagasi lükatakse, sest kogu sellest protsessist peaksid ettevõtted midagi õppima. muidu tekitame lihtsalt asjatut meelehärmi. ja konsultantide kasutamine ma ei ole küll otseselt sellele vastu, aga väga palju praegu raha sinna voolab, rohkem keegi võib-olla teinekord kui projektidesse, nii et tähendab, et väga palju liigub projekti tasemel konsultantidele, nii et sellele tuleks tähelepanu pidada. ja hindamisprotsess peaks ka olema kindlam, eh, vältimaks seda, ehm, et kandideeritakse üle. ja siis tuleb üle minna teise faasi. teinekord eh, kulutatakse väga palju raha ettevõtete meelest lihtsalt tulutult see tippteadmiste äh, küsimus, äh, see, seda tuleks natukene defineerida, siseriiklikud projektid äh, tihti ei saa riigiabi reeglite pärast toetust ja sünergia Horisont kahe tuhande kahekümne ja, ja struktuurifondide vahel teinekord ei ole väga selgelt välja joonistunud ja ei ole optimaalne ja see on tegelikult, sellest on kahju, sest et äh, need tippkeskuste projektid on tegelikult väga kasulikud ja lõpetuseks kutsun teid kõiki ühele üritusele, mille ma korraldan järgmise nädala esmaspäeval. nimelt ähm, tahaksin teha komisjonile konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas Horizon kaks tuhat kakskümmend oleks ettevõtlussõbralikum. suur tänu, hea mõte. proua Viernik äh, saab sõna Aldo fraktsiooni nimel suur tänu ja tere päevast, kolleegid! ma tahaksin tänada Soledadi selle raporti eest ja tahaksin tänada komisjoni suurepärase koostöö eest. ma olen nõus nende kõnelejatega, kes ütlesid, et äh, siin on väga häid elemente. see, et on äh, kaitse ja tsiviilteadusuuringute löödud lahku, see on positiivne Horisont kaks tuhat kakskümmend jah, on olnud edukas, kuid ma arvan, me peaksime täpselt rääkima sellest, milline on olnud Euroopa raamistiku, vabandust, teadusprogrammi äh, lisandväärtus. on terve rida asju, millest ma võiksin praegu rääkida, aga keskendun sellele, mis siit raportist on minu meelest äh, puudu ja räägin nendest, millega ma ei ole nõus. kõigepealt ma arvan, et see raport on väga negatiivselt meelestatud, et tööstuse osalusest Horisont kahe tuhande kahekümnes, aga mina pean seda ülioluliseks. et me saame aru, kui olulised on ka suured ettevõtted kogu teadusuuringute ökosüsteemis. mõnikord äh, me võiksime äh, tegelikult äh, suurte ettevõtete kombetuules ähm, toetada ka väiksemaid ettevõtteid. ja siis nüüd keskendutakse siia tippteadusele kui ähm, kriteeriumile ja see on oluline muidugi, aga ma ei ole nõus sellega, et te tahate sisse tuua geograafilise äh, toetuse andmise subkriteeriumina, allkriteeriumina, minu meelest niimoodi ei peaks olema. Horisont kaks tuhat kakskümmend peab keskenduma suurepäraste projektide rahastamisele ja äh, see ei ole regionaalpoliitika mingisugune harupoliitika. toetan aga seda, et suureneks sünergia struktuurifondidega. selles osas on minu meelest võimalik veel midagi ära parandada jah, me oleme selle tööga hakanud pihta juba, aga tuleb selgelt vähendada Euroopa liikmesriikide vahel lõhesid vanade uute liikmesriikide vahel. on äh, liikmesriike, kus on olnud investeeringud teadussektorisse äh, palju väiksemad kui teistel riikidel aastaid ja seega loomulikult on nendel pikem tee käia. üks on aga selge, et Horisont kaks tuhat kakskümmend teadusprogrammina annab tohutut lisandväärtust selles osas, äh, mil, kuidas see suurendab meie teadmisi ja panustab novaatorlikku ja konkurentsivõimelisse majandusse, nii et see tasakaal teadusuuringute ja arengu ühelt poolt ja teadusuuringute ja innovatsiooni vahel peab jääma paika. meie eesmärgiks peaks olema teadmistel põhinev majandus, ootan koostööd huviga Soledad ja teiste variraportööridega. suur tänu, äh, härra Talunde saab sõna roheliste nimel. suur tänu, härra esimees, ma toetan äh, raportööri ettepanekut, minu meelest on see täiesti õigetel radadel, Euroopal on vaja teadusuuringuid ja innovatsiooni. on kolm aspekti, mille ma tahin, tahtsin välja tuua. kõigepealt me oleme põhimõtteliselt nõus selle programmi praeguse struktuuriga, seda ei ole vaja siin oluliselt muuta ja see on heaks äh, aluseks bürokraatia koorma vähendamiseks. teiseks nüüd äh, suur probleem on see, et liikmesriigid ei äh, kuluta piisavalt äh, teadusuuringutele, see on peamine põhjus, miks on nii palju taotlejaid sellel fondil ja Euroopa Liit peaks nõudma seda, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi, mis nad on endale võtnud kaks tuhat kahekümne raames. ja siis see, see tipptulemustele keskendumine, see on oluline kriteerium siseriiklike eelarvete kulutustega seostamine tegelikult peegeldab väga hästi osalustaset äh, praegu Horisont kahe tuhande kahekümnes, aga see ei peaks olema Horisont kaks tuhat kakskümmend suutlikkuse tõstmise programm, selleks on meil tõukefondid ja muud fondid, regionaalarengufondid ja nii edasi. ma arvan, et me peame äh, järgmiseks raamprogrammiks välja arendama süsteemiga, mille, süsteemi, millega me saame projektide äh, mõju selgemalt hinnata. et hinnata seda, kui palju sinna on läinud sisse ja kui palju me sellest oleme saanud kasu, et ERS sellele ka viitas juba. ja nüüd, kus Euroopa Liit kavatseb baas- ja kliimauuringute vahendeid vahendada, peame me keskenduma sellele, kuidas Euroopasse ligi tõmmata targemaid päid selles valdkonnas. suur tänu, härra Elder! suur tänu! ma tahaksin Rahvapartei koordinaatorile teha üle märkuse, et mul on väga kahju sellest, et proua raportöör ei saanud oma seisukohti täna lõpuni äh, välja öelda. meil on pidevalt selliseid äh, vahearuandeid rakendamise kohta, siis raamprogrammi kohta, siis reeglite kohta veel ja siis äh, tulevikureeglite kohta. nii et meil on tegelikult äh, neli raportit pandud kokku ühte töögrupp äh, pidas kuusteist kohtumist huvipooltega ja kui me nüüd oleme komisjoni täiskogu ees, siis järgmine kord peaks meil olema piisavalt aega äh, sellisele tekstile, kus on peaaegu tuhat viissada lehekülge, see puudutab kuusteist, kuuteteist erinevat seadusandlikku akti, et äh, raportööril oleks võimalus oma seisukohta öelda Äh, see keskendub horisondile, aga ka üheksandale raamprogrammile, minevikule ja tulevikule, metsik raport, äh, muidu kui me aega ei anna raportöörile, see on täiesti mõttetu sõnavõtt üldse. aga nüüd lühidalt, eelarve. ma arvan, et me peaksime olema võib-olla natukene ambitsioonikamad selle eelarve osas, äh, härra S tegi ise ettepaneku paar päeva tagasi, et see võiks olla sada kakskümmend miljardit eurot. ma ei räägi sellest sellepärast, et lihtsalt äh, suuremaid summasid välja nõuda, vaid sellepärast, et see on loogiline meie otsuste kohaselt. me ise otsustasime, et äh, me kolm protsenti suuname teadusuuringutesse oma äh, SKP-s. kui me tahame selleni jõuda liikmesriikides, siis puhtalt matemaatilise arvutuse tulemusena, mitte poliitilise arvutuse tulemusena, peaks olema äh, kakssada kakskümmend viis miljardit eurot selle üheksanda raamprogrammi eelarve. nii et kui me isegi poolt sellest ei nõua, milles on juba kokku lepitud, siis mulle tundub, et põhimõtteliselt äh, on meie eelarveettepanek äh, küll selline, millega võime kohe loobuda nendest Horizon kahe tuhande kahekümne eesmärkidest ja seega me peaksime mõtlema sellest, kas me ei peaks nõudma tõesti seda sada kahtekümmet miljardit vähemalt, et jääks selline mulje, et me seda kolme protsendi eesmärki tõesti ka tahame saavutada. kolm põhiteemat, millest ei ole täna veel räägitud, me ei ole üldse rääkinud osalusreeglitest Äh, vahearuande puhul me peame seda tegema. rahastamismudelid on väga olulised, sellepärast et need puudutavad ka seda üle ähm, taotluste hulka me peame selgelt ütlema, mida see rahastamismudel tähendab ja kas see mitte pole vale selle äh, valdkonna jaoks. teine teema, see tundub mulle üldse kõige olulisem ähm, reeglite osas nimelt me peame rääkima sellest, kuidas me auditite hulka saaksime vähendada. me räägime ju kogu aeg lihtsustamisest ja komisjon on selles osas Horisont kahe tuhande kahekümne raames väga palju ära teinud, aga lahendamata teema on ikka veel see, kas meil on tõesti vaja kolme-nelja erinevat auditi tasandit. kontrollikoda ja eelarve peadirektoraat on küll oma tööga juba nii kaugel, et eh, võib-olla võiks siin kokku hoida natukene ja üks punkt, mis tuleb kindlasti ära teha, kui me tahame sünergia saavutada, ei tohi jääda liiga hägusaks oma seisukohtades. kaks sünergiavaldkonda on kõigepealt äh, laiendamine ja silla ehitamine struktuurifondidega, siin tuleb kohe see riigiabi küsimus äh, selleks, et äh, hoob luua, selleks, et struktuurifondid tooksid rohkem raha sisse ja siis need suured ühisettevõtmised, neid peaks kasutama ja neid regionaliseerima regioonides läbi pilootpartnerluste näiteks võiks pakkuda äh, võimalusi ka tõukefondide vahel ja siis oleks tõesti see hoob väga suur ja võimas, et äh, me saame rohkem sellest äh, fondidest kasu, kui me sinna sisse maksame ja veel üks teema, innovatsioon või see, mida ütles komisjon me peaksime mõtlema sellele, mida me üldse oleme kaotnud praegu selle programmiga. kas äh, me oma eesmärgi ikkagi üldse äh, täidame, see on üks väga lihtne maatriks, see on aga tähtis teema, kui me tahame astuda õige sammu siin äh, innovatsiooni suunas, innovatiivsete, vabandust, novaatorlike ärimudelite suunas ja ma arvan, Äh, alguspunktiks võiks olla jah, meie struktuuri investeerimisfondid, aga siin on äh, võimalust veel palju asju parandada. ja viimane punkt, millest ma tahtsin veel rääkida, ainus punkt, kus mul proua raportööriga on tõesti erimeelsus, kõik me siin istume, me oleme kakskümmend aastat võidelnud selle eest, et äh, see on ainus tipptulemuste programm, erinevad kriteeriumid jah, kas äh, humanitaarvaldkond või sooline võrdõiguslikkus või geograafilised aspektid ja nii edasi. me avame siin Pandora laeka. see tähendab seda, et võimalikud on nüüd sajad erinevad allkriteeriumid, me peaksime olema piisavalt julged äh, oma ambitsioonidele rõh-, rõhuma, me tahame ambitsioonikust VKE-de eest ja teadlastelt, aga me peame tipp-, tulemusi kaitsma, see on kõige suurem teadusuuringute projekt maailmas ja kui sa ei keskendu tipptulemustele, siis see ei ole mitte midagi muud kui ainult struktuurifond. suur tänu, proua raportöör! saab muidugi meie arutelu lõpus uuesti sõna, aga äh, ma tänan teid selle eest, et te toetate minu ettepanekut rahade osas. E, e jah, ma nõustun sellega, mis kolleegid ütlesid Rahvaparteist ja pean ütlema, et viimane sõnavõtt Aldest, äh, ka sellega saan nõustuda. aga mina tahaksin rääkida eelkõige ühest asjast. see puudutab osa sellest raportist, kus räägitakse täpsemalt ülikoolide ja suurtööstuse vahelisele koostööle teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni raames. siin on tegemist millegagi, mis võib muret valmistada meile. mina olen riigist, kus me ei suuda saavutada neid eesmärke, mis me oleme teaduse vallas püstitanud. olen Lombardiast, siin on päris palju tehtud, aga ma näen, et siin ei ole välja toodud õige suund, eriti just lõikes kolmkümmend üks ei saa luua kahte erinevat tasandit, äh, toetussüsteeme, äh, toetussüsteemidele, ülikoolidele, tööstusele, see on ohtlik. ohtlik on äh, toetused suunata ainult ülikoolidele ja teine süsteem tööstusele, selle pär-, ning eeldada, et tööstus peaks olema kuidagi iseennast finantseerima. Need kavad peaksid ikkagi olema seotud omavahel, meil on vaja partnerlust ülikoolide ja suurtööstuse vahel ja ka VKE-de puhul. ka VKE-d teevad innovatsiooni. kui suurtööstust toetatakse innovatsiooni puhul, siis ma näen ka oma kodukohas, et see toob kokku äh, nii suurtööstuse kui äh, ülikoolid kui ka väikeettevõtted ja see on väga nähtav. kui me otsustame suurtööstust äh, käsitleda Äh, sellisena, mis peab ise suutma rahastada teadust, aga sellega kaasneks tegelikult äh, lihtsalt äh, teadus, teadustöö vähenemine. tahan tänada variraportööre, kes üritavad kolmekümne esimeses lahend-, lõikes seda olukorda tasakaalustada. suur aitäh, Euroopa Komisjon! kas te soovite kommenteerida? aitäh! esmalt tahaksin äh, avaldada tunnustust äh, hindamisraporti puhul äh, Teaduskeskust ja samuti tahaksin avaldada tunnustust proua Kabeson-Ruisile suurepärase raporti puhul. ma usun, et see on päris hea hinnang sellele, mida tähendab Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kui kaugele me oleme jõudnud, mida saab veel äh, ära parandada. kui me räägime edust, siis siin tuleb ütelda, et teie olete need, kes on tahtnud äh, uute osalejate hulka suurendada. nelikümmend protsenti osalejatest on uued Teie tahtsite ka lihtsustamist, teie olete need, kes tahate kiiremini toetusi eraldada, kaheksa kuud on nüüd selleks ajaks, mõnes valdkonnas isegi kuus. Teie pakkusite välja ka kolme samba põhise lähenemise kiirte VKE-dele, innovatsioonile jällegi eh, Euroopa Parlamendile tänu oleme võlgu, seega see edu on ikkagi suuresti teie edu ja teie panus ja me oleme sellest väga tänulikud see ei tähenda seda, et kõik oleks ideaalne ja nagu ja ka Kabesun äh, räägib sellest ja raportis saab neid asju veel parandada, aga olgem ausad, me ei saa rahastada äh, praegu piisavalt kõike ja see on frustreeriv, see on ka innovaatorite jaoks inno, äh, frustreeriv. meil on väga palju potentsiaali tippteaduses ja innovatsioonis. eile tähistasime seda täiesti imekspandav on see, mida me suudame saavutada selles valdkonnas. meil on vaja rohkem raha ja ma arvan, et see näitab taaskord seda, et teie ettepanek äh, sada miljardit äh, oli parem kui see kaheksakümmend miljardit, milleni me jõudsime. aga jah, see on siis see peamine mure meil ma ei taha liiga detailidesse laskuda erinevates punktides kahene hindamine, optimeerimine. üks element siin on selline, millega oli raske nõustuda ja see on geograafilise kriteeriumi lisamine hindamisse. tegemist on tipptaseme ja mõjuprojektiga ja kui me hakkame geograafilistel alustel äh, seda tegema, siis ma arvan, et palju läheb kaduma ja ma arvan, et see ei tule kasuks ka Euroopale ega Euroopa konkurentsivõimele, nii et see on ainus asi, kus meil on praegu probleeme. kas see tähendab seda, et me ei tahaks, et rohkem regioone osaleks ja rohkem tippkeskusi loodaks, kas me ei taha, et rohkem riike saaks kaks tuhat, Horisont kaks tuhat kahekümnest kasu? ei. Äh, seega on oluline, et oleks sünergia tagatud struktuurifondidega ja see on ka põhjuseks, miks me äh, Regio peadirektoraadi kolleegidega nii kõva tööd teeme, nad on kuuskümmend äh, miljardit eraldanud kolmesajast miljardist selleks, et suutlikkust tõsta, nii et siin on vaja seoseid. suutlikkust ei tõsta mitte Horisont kaks tuhat kakskümmend, vaid struktuurifondid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend parandab äh, võrgustikke ja toob välja tipptaseme ja toetab seda. ma arvan, me peame neid kahte eesmärki lahus hoidma. see on minupoolne sõnum, äh, teil on aega vähe, teen lühidalt, aga hindan väga seda raportit, hindan nii äh, raportööri kui variraporti, variraportööride poolt tehtud tööd, tõesti suurepärane, ootame järgmist vooru. suur aitäh teile selle eest meil on tõesti pikaajaline koostöö loodetavasti ka tulevikus ees ootamas. paar lühikest märkust võib-olla teadlaste poolt. kui tahate vastata küsimustele või kommentaaridele, siis palun tehke seda hästi lühidalt. jah, hea meelega kuulsin seda, et publiku arvamuse kohaselt tegemist ei ole siin struktuurifondidega ja sellega me peame laiendama osalust, tagama äh, sugudevahelise võrdsuse, geograafiline aspekt on oluline. ma arvan, et see suunaks tõesti programmi äh, äh vabandust, see võiks kõrvale keerata kogu selle programmi sellelt tipptasemele äh, poole pürgimiselt, selleks on võib-olla muud teed. Um, uh, jah, paar kommentaari me peame meenutama ka paari aastast, äh, aasta tagust raportit selle kohta, kaks kolmandikku äh, äh, headest tulemustest ei tulene mitte headest ideedest, vaid teiste heade ideede kopeerimisest. kohaldamine, elluviimine, need on olulised sammud ka kogu Euroopa Liidu majanduse tulemuste jaoks. jah, suur aitäh, proua raportöör, palun suur aitäh ja teen hästi lühidalt. suur aitäh kõigepealt kõikidele osalejatele, aitäh kommentaaride eest, ma võtan kindlasti need arvesse. kaks äh, märkust kommentaari, kui lubate, sellepärast et me peame eelkõige jõudma konsensusele tööstuse osalus, ma ei taha, et tõlgendataks seda, mis ma ütlesin, kui seda, et ma tahaks vältida tööstuse osalust, ei, vastupidi, ma leian, et see on hädavajalik selleks, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimelisem ja meil on ressurssidest puudu ja me peame vaatama, kuidas on võimalik ettevõtete osalust parandada ja samas ka võimalikult kõrget kvaliteeti tagada. nii et see on selline väljakutse, mille me peame lahendama. geograafiline kriteerium, jah, jah ma arvasingi, et sellega kaasneb pikem arutelu. jah, ma saan teist aru, me peame vaatama, kuidas oleks võimalik paremini ehm, jaotada tippkeskusi kogu meie territooriumil, selleks oleks meil vaja miljonit uut tippteadlast. Ehm, ja meil on vaja seda süsteemi laiendada. Horisont kaks tuhat kakskümmend Äh, on selgeks näiteks selleks, sellest, et me peame jätkama Euroopa ülesehitamist järgnevatel nädalatel me üritame jõuda kompromissideni, kui me tahame, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ja äh, ka tulevane raamistik äh, vääriksid usaldust. hästi, aitäh! ma saan aru, et nüüd on kõik. kuna tegemist on niivõrd olulise aruteluga, kui soovite midagi veel lisada või tahate lisaküsimusi esitada meie teadlastele, siis äh, suur aitäh teile, peadirektor. tõesti hästi lühidalt, kiirelt tegite, kuid väga kasulik oli see meie jaoks. ehk tahate midagi lisada? One of the problems that we encountered when, when eval-. jah, üks asi. kuidas äh, tipptaseme teadus kombineerida sellega, et lõhesid vähendada mõningates äh, regioonides. väga huvitav oli kuulata erinevaid arvamusi selle kohta. üheks võimaluseks on see, mis on ka raportis, tuleks äh, tulemusi paremini levitada, hajutada. sellisel juhul teadust tehtakse äh, kõikjal Teie tahate ja siis saaksid ka teised sellest kasu. see oleks viisiks saavutada kahte asja, tipptaset esiteks ja teiseks äh, ka levitamist ning lõhede vähendamist äh, edasi jõudnud ja mahajäänud teaduskeskuste vahel. suur aitäh, äh, proua Kudretska, palun. jah tahtsin ütelda midagi viimasele kõnelejale. kui te rääkisite osaluse laiendamisest ning äh, hindamiskriteeriumitest, meie panime siia sugude, äh, soolise kriteeriumi ja geograafilise kriteeriumi. ärgem ajagem neid segamini, need on kaks täielikult erinevat asja, osaluse laiendamine ei tähenda seda, et me kuidagi äh, tipp tippe piiraks, ei, ei. Äh, osaluse laiendamine tähendab seda, et me peame ikkagi projekte hindama. ja alati lähtuksime eelkõige just äh, tipptaseme kriteeriumist. aga teatud instrumentide kasutamine, mis komisjonil on, tuleks siin kasuks, kasuks järgmises raamistikus saab olema veelgi huvitavaid instrumente loodetavasti. ja see viiks selleni, et andekad teadlased ka vähem arenenud riikidest, ütleme niimoodi, saaksid osaleda väga ambitsioonikates teadusprojektides, mis teadusajaloo jaoks on olulised. palun pidage meeles, et kokku kuus riiki said kuuskümmend kaheksa protsenti kõikidest äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend rahadest. see on täitsa äh, hea tulemus, sellepärast et seal olid kõige paremad projektid, aga see ei tähenda seda, et me peaksime piirduma sellega ja ei peaks uusi vahendeid äh, üritama luua selleks, et leida talente ja andekaid teadlasi ka neist riikidest mis võib-olla ei ole nii agressiivsed, sellepärast et ega meil ei ole andekaid inimesi ainult kuues riigis. jah, üks küsimus on mul veel. see puudutab teie seisukohta open access'i kohta. me käivitasime tegelikult toona sellepärast avatud teaduse pilootprojekti. kuidas te seda hindate? sest et loomulikult äh, kogu suure vaimustuse juures kõigile kõik avada, oleme me väga piir, paljudes valdkondades tekitanud probleeme tööstusele. eraettevõtetel on partnereid, kellel on loomulikult kommertshuvid äh, ja, ja andmete kasutamisega on tekkinud selles mõttes probleem, et ähm, kas neid kasutatakse sellel eesmärgil, nagu me esialgu ette oleme näinud ja on hakanud rääkima ka teaduspilvest. mis on teie seisukoht, mis teie hinnangu kohaselt äh, sellest äh, teaduspilve projektist, äh, kuidas sellega on läinud ja sellest avatud teaduse programmist? nii avatud kui võimalik ja nii piiratud kui vajalik oli see põhimõte, millest me lähtusime <laughs> Very shortly, two hästi lühidalt proua Kudritskale vastuseks. mis puudutab tegevuse laiendamist, siis mäletate kindlasti Küprosele annakale aset leidnud äh, ettevõtmist ja toetan seda väga ning need projektid, mis on välja valitud, on tõesti suurepärased. aga see on Horisont kaks tuhat kakskümmend sisene. ma arvan, et me ei peaks geograafilist kriteeriumi mujale lisama. tegevuse laiendamine siin neid projekte tuleb ikkagi välja valida ainult selle alusel, kas nad on tipptasemel või mitte. seeläbi me tugevdame meie konkurentsivõimet. mis puudutab avatud juurdepääsu andmetele, vastamaks härra Ehlerile, esmalt on soov osaleda selles, kuuskümmend protsenti eh, taotlejatest on valmis andmeid jagama, aga on ka opt-out võimalus sellepärast et paljud, mm, suur osa tööstusest ja väikeettevõtted ei taha oma andmeid jagada seda mm, mõjukatel põhjustel, sellepärast et neil andmetel on väärtust. korraldame ka Euroopa mm, teaduspilve kohtumise ja üritame tagada muidugi seda, et neid andmeid hoitakse Euroopas, et nad oleksid turvaliselt hoitud ja et nad oleksid kättesaadaval meie andmepangas. suur aitäh! ja harva on, et selline lisaarutelu aset leiab, aga see on oluline ja ITRE komisjon muidugi on vastutav kogu programmi ees, sellepärast et see on meie valdkond. proua Kabelson-Ruiz üks küsimus äh, peadirektorile. avalike suhete äh, osakaal, jah, ma ei seo seda kahtluse alla, aga siin me näeme, et tegemist on riigi raha ülekandmisega äh, teadustöösse, ka erasektorisse võib-olla mõistate paremini, kui räägin siin juurdepääsust tervishoiule või ravimitele, on selliseid sektoreid, kus riiklik osalus on oluline. tegemist on väga delikaatsete küsimustega ja siin tuleb eh, tagada seda, et see väljakutse, mida me üritame lahendada, eh, lõpptulemusena ikkagi pakuks midagi positiivset elanikkonnale. jah, aitäh, aitäh teile kõikidele, selle arutelu eest, lugupeetud peadirektorid, kolleegid, meil ei ole palju võimalusi arvamusi vahetada niivõrd oluliste küsimuste üle ITRES. muudatusettepanekute esimese tähe, tähtaeg on kolmekümne esimene märts ja kakskümmend neli, kakskümmend viis aprill arutame neid ja siis jääb meil palju rohkem aega selleks eh, kui täna kogu arutelu jaoks vähemalt poolteist tundi. me olime siin peaaegu tund aega, aga meil oleks rohkem aega vaja. sest et äh, see on tõesti äh, meie komisjoni kõige suurem vastutus, mitte keegi meiega seda ei jaga. nii et see on tähtis küsimus meie jaoks. suur aitäh meie teadlastele, ekspertidele ja ka teile, härra peadirektor. viimane punkt päevakorras tagasiside käimasolevate läbirääkimiste kohta äh, ja mina olen sellest vastutav, palun jääge siia veel mõneks hetkeks. okei okay,, mis see hääl on? mis puudutab muudatusettepanekuid, mul on küsimus. kas kas me teeme raporti ka reeglite kohta või mitte. sest kui me ei tee raportit reeglite kohta, siis me peame laiendama neid muudatusettepanekuid seoses Horisont kaks tuhat kahekümne raportiga. pöörduge koordinaatorite poole äh, ITRE komitis, komisjonis, sest kui me ei tee raportist äh, eelarve, äh, reeglite kohta, siis me peame muutma asjad praegu ära parandusettepanekutes. meil on seda tarvis teada arvatavasti meil ei ole aega kõige jaoks, aga see sõltub muidugi koordinaatoritest, sellepärast et nemad määratlevad selle, mis meie raportis peab olema. kindlasti tuleb ka reeglid võtta arvesse ja loomulikult. nii et muudatus, ettepanekud, proua Ruiz, need on ju teie vastutuse all. kas tahate veel sõna võtta? ei ole mingit probleemi et me paneme need ka juurde, sellepärast et me teist raportit ju ei saa teha ja see on ikkagi vajalik asi, mida me peaksime ka ähm, käsitlema, sellepärast tahaksin ka küsimustele vastused, mis ma ennem asutasin. nii et meil on siis kõik muudatusettepanekud oodatud. nüüd lõpuks käimasolevate läbirääkimiste taga, mis tagasiside gaasitarnete kindlus, mina vastutasin seda, me võtsime vastu selle läbirääkimiste mandaadi juba kolmekümnendal okto-, kolmeteistkümnendal oktoobril ja esimesel veebruaril nõukogu tegeles sellega peaaegu pool aastat hiljem siis ja ütlen väga lühidalt teile, et nõukogu äh, tegi meie ettepaneku lahjemaks, meil oli väga tugev ja selge seisukoht ja meil oli sama lähe-, lähenemisviis nagu komisjonil, piirkondlik lähenemisviis ja lisasime ka solidaarsuse temaatika gaasitarnete puhul ja samuti teisi küsimusi, mis on seotud teavitamisega, Euroopa Komisjoni teavitamisega ja ja ka see on seotud naaberriikidega, väga oluline, et me ka nendega suhtleksime selles asjas ja saame öelda seda, et tekkisid olulised raskused eriti kuidas lahendada seda probleemi, mis on seotud piirkondliku koordineerimisega. see on siis liikmesriigi tasandist kõrgem tasand ja et meie liikmesriikidel oleks, Euroopa Liidu liikmesriikidel oleks suurem tarnekindlus ja missugune on Euroopa Komisjoni roll seal ja samuti kuidas teavitada Euroopa Komisjoni Need küsimused on ikka veel arutamisel, arutamise, arutelu on üsna tungiv. solidaarsuse küsimuses tahaks Euroopa Parlament, et see on väga tähtis teema ja et ei arutataks äh, solidaarsuse puhul ainult rahaasju, vaid ka solidaarsustunnet ja solidaarsust kui sellist liikmesriikide vahel ja meil äh, oli natuke raskusi nõukogu veenmisel. kui me eelmise, kuid me tuleval esmaspäeval lõpule selle aruteluga ei jõua, see on äh, tuleva esmaspäev, siis kahekümne seitsmes märts, siis äh, saab olema väga raske enne aprilli lõppu lahendusele jõuda, nii et üsna pingelised on need läbirääkimised praegu. see oli viimane päevakorrapunkt keegi tahtis ah,, te tahate veel vastata proua Kabason, Kabason-Ruisele, jah? jah. Teie tõstatasite tähtsa küsimuse, mis on seotud siis just nimelt suurtööstusega, eriti seoses avaliku ja erasektori partnerlusega. meie tahame, et need partnerlused oleks tööstuse huvides, samas aga peaksid nad lahendama öö, äh, ühiskondlikke küsimusi. kui ma räägin teile hea näite just meditsiinivaldkonnas, meil on suurte farmakoloogiafirmadega sellised partnerlused ja need on veel äh, Maailma Terviseorganisatsiooni priori-, prioriteedid, nagu näiteks äh, Mm, antibiootikumide mittemõjumine, resistentsus nendele, nii et need prioriteedid peavad olema hu-, äh, ühiskonna huvides, mitte ainult suurettevõtete huvides. ja sellist tasakaalu nende vahel on võimalik saavutada ainult pärast läbi, läbirääkimisi. ja näiteks võtame Poola kriisi, kus koos äh, ettevõtjatega õnnestus meil välja töötada just sellise partnerluse kaudu äh, vaktsiin suur tänu, kahjuks meie tõlgid peavad nüüd lahkuma. kolmandal aprillil käesoleval aastal on meil järgmine koosolek, see on täiendav koosolek, meie komisjoni koosolek, väga tähtis, jätke meelde, kolmas aprill Strasbourgis. see on õhtusel ajal kella seitsmest kuni, ei ole veel otsustatud, kas algab kell seitse või pool üheksa, sellepärast et EFSI kahe osas on hääletus see on väga-väga tähtis, et me selles osas hääletaksime, nii et kolmas aprill on see Strasbourgis kell seitse õhtul või pool üheksa õhtul. see kestab ehk pool tundi nelikümmend minutit, sest teema keeruline ei ole, hääletada on vaja. aga väga tähtis on rõhutada, et meil on selline lisa ITRE komisjoni koosolek kavas. suur tänu, väga tore, et saime neid arutelusid pidada ning kasutasime aega väga hästi. suur kõneleja tänab ka tõlke, kes juba eile hommikust saadik õieti meiega on siin tööd teinud, suur tänu tipptasemel töö eest. kallid kolleegid, järgmisel korral kohtume siis Strasbourgis kolmandal aprillil